Bardzo Państwa witam. Wprawdzie dochodzi kwadrans akademicki, a to wynik... suurepärane, viisteist akadeemilist minutit on mööda läinud. kui kellelgi ei ole midagi esimese päevakorrapunkti kohta, siis kinnitame päevakorra meil on esindatud kõik keele peale tšehhi, malta ja iiri keele ja rootsi keel on ainult passiivne. juhul, kui kellelgi midagi äh, ei ole öelda, siis äh, kinnitame ka kümnenda kuni üheteistkümnenda juuli koosolekute protokollid. Lähme neljanda päevakorrapunkti juurde see on väga oluline see teema, see on avalik kuulamine ülemaailmse põllumajanduspoliitika võrdlev analüüs õppetunnid Euroopa jaoks. ja nagu te teate, siis nõukogu teatis, mis puudutab ÜPP-d pärast kaks tuhat kakskümmend aastat nõuab ka seda, et meie komisjonis ähm, valmistaksime ette neid arutelusid. juba pikka aega oleme erinevaid ähm, kuulamisi, konverentsi, üritusi korraldanud ja oleme mitmesuguseid arvamusi heaks kiitnud oluline on see, et me suudaksime kujundada seisukohad ja mõista, milline ÜPP on teistes riikides, ka nendes riikides, kes mõjutavad äh, maailmaturgu. soovin tervitada siin kolme eksperti. proua Hennessi Korki ülikoolist tema on toiduainetööstuse spetsialist Iirimaal ja hiljuti on ta ka valitud ülikooli dekaaniks. ja tema räägib meile kestliku toidu tootmise toetamisest, mida Euroopa Liit saab äh, õppida äh, põllumajanduspoliitikast mujal maailmas ja seal Korgi ülikoolis on toimunud äh, kaks olulist konverentsi üheksakümne kuuendal aastal ja ka eelmisel aastal, kus me osalesime, kus eh, kiideti heaks väga oluline avaldus. avalduses oli määratletud eh, maapiirkondade arengustrateegia ja see tugines eh, ÜPP teises sambas. ja tere tulemast soojalt siia järgmiseks professor Matis, kohalik võiks peaaegu öelda Leuveni äh, ülikoolist, kes on äh, professor ja koostanud dokumendi, kus käsitletakse ÜPP-d äh, erilisest vaatenurgast, ta räägib turu rollist ja riskijuhtimisest äh, põllumajanduspoliitikas. milles on sellega seonduvad vahendid ja nende puudumine järgmisena härra Anderson kes on äh, liha- ja kariloomade äh, organisatsiooni esindaja Austraaliast Brüsselis ja tema ettekanne käsitleb seda, kuidas maksimeerida globaalseid võimalusi selles valdkonnas. iga ekspert saab sõna kümme minutit ja seejärel teeme küsimuste vooru ja pean kinni kõneajast, sest me peame lõpetama õigel ajal koosoleku täna kaheksateist kolmkümmend. ja kõigepealt nüüd saab sõna professor Hennessy, palun. Thank you, chairman. Thank you for the int-. ma tänan, ma tänan selle sissejuhatuse eest ja tänan ka kutse eest. ma arvasin, et te ütlete eh, just Korgi ülikooli kolledžile viitate, sest et äh, siin teatakse seda asutust hästi, aga ma räägin sellest, kuidas jätkusuutlikku toitainete tootmist äh, toetada ja mida õppida teistest riikidest. kõigepealt ma räägin teile kontekstist. kardetakse, et on probleeme ülemaailmsel toiduainetesüsteemil ja äh, ollakse ka mures, milline mõju on põllumajandusel keskkonnale, milline on selle panus kliimamuutustele, kuidas kultuure, loom, nii kasutatakse, kuidas see kõik mõjutab bioloogilist mitmekesisust, samuti inimeste ja loomade tervis, kui peetakse loomi farmides, AMR, mikroobide vastane resistentsus on probleemiks kujunenud ja ollakse mures ka toiduainete ohutuse pärast. me toodame piisavalt toitu, et inimesi maailmas toita, aga üks kolmandik maailma elanikkonnast on endiselt näljas väga palju raisatakse toitu ja tulen ka majandusliku olukorra juurde, ollakse mures eh, majandustingimuste pärast eh, ja toi, selle üle, mis toimub toiduainete tarneahelas nii et kõik need mured kokku pannes, ma arvan, et tarbijad ja maksumaksjad esitavad küsimuse, et kuivõrd kestlik on ikkagi globaalselt meie toiduainete süsteem ja mida teha, et kaitsta sotsiaalset, keskkonnaalast kudet, kuidas toetada sotsiaalset innovatsiooni, majandust, keskkonda paremini. kõigepealt ma räägin sellest, kuidas ÜPP on toiminud ja mida annab õppida teistest riikidest kõigepealt, kuidas ÜPP on toiminud, kõigepealt meil on ju jätkusuutlikkuse agenda ja te näete sealt, et peamine mehhanism, esimese samba toetused on hästi toetanud põllumajanduse ehm, tulukust, jätkusuutlikkust, samuti keskkonna äh, alast tegevust. nüüd teine sammas ehm, ja nüüd rohestamine viimastel aastatel on need teised toetavad sammad ja võime öelda, et esimese samba toetused ei ole läinud piisavalt kaugele, et keskkonnamured hajutada see on üks väide, millega ma ise olen nõus, kui me vaatame teise samba toetusi, siis siin on jah, rohkem tähelepanu pööratud sotsiaalsetele väljakutsetele ja keskkonnaküsimustele ja ka innovatsioonimeetmeid on siit toetatud, aga me arvame, et teise samba toetused on ju vabatahtlikud liikmesriigi tasandil ja just vabatahtlikkus on pälvinud kriitika, et siin on sihikule võetud nagu valed eh, põllumehed põllumehed, kes on ekstensiivse äh, tootmisega enamasti osalevad ja selleks, et väljakutsedega toime tulla, nagu kliimamuutused, on tõesti vaja esimese samba raames nende küsimustega tegeleda. mida me saame nüüd õppida mujal tehtavast? kõigepealt OECD andmed, äh, tootjate toetamisprognoosid äh, ja hinnangud kokkuvõte siit on, et Euroopa enam-vähem on keskpaigas, kui võtta toetuste maksmine põllumajanduses. nüüd sinine, sinised tulbad on moonutavad toetused, nad panevad rohkem tootma, ilma et arvestaks, milline on mõju keskkonnale näiteks ja Euroopa Liidus on meil üsna hea toetuste tase ja ei moonutata eriti Äh, aga vaatame Šveitsi ja Jaapanit, siis väga palju on moonutavat toetust seal. Äh, kui me vaatame, et tingimuslikke toetusi, et on vaja kasutada põllumeestel teatud tootmisvõtteid ja nii edasi, OECD andmed näitavad, et siin on paranenud olukord mitmetes piirkondades ja riikides. esimene rühm vasakul on Šveits, neil on parimad tulemused subsiidiumide maksmisel et teatud tegevuspraktikaid kohaldataks ja siis tuleb kohe Euroopa Liit. aga miks ma seda näitan, kui me vaatame, eh, mis toimub väljaspool Euroopa Liitu ja toetusi, kui suured need on, kui palju ka keskkonna toetuseks eh, eraldatakse raha, siis eh, ei ole väga palju häid näiteid tuua väljaspoolt, millele tugineda. me näeme, et suurem osa põllumajandustoetusest maailmas kõigepealt ikkagi motiveerivad põllumeesi ja ka äh, võivad negatiivset mõju avaldada keskkonnale. kui me nüüd vaatame globaalset poliitikat, mis positiivselt mõjutavad jätkusuutlikkust, majanduslikus plaanis, keskkonna, sotsiaal- ja innovatsiooniplaanis, siis peab ütlema, et ega siin head retsepti ei ole välja pakkuda, äh, mis kõik mured lahendaks jah, mida saaks äh, Euroopas kasutada, aga analüüs näitab, et tegevuspoliitikat, mis on tulemustele suunatud, mis premeerivad teatud tulemuste saavutamist keskkonnas, ühiskonnas, mm, on kulukamad rakendada ja mõned konkreetsed näited erinevate riikide erinevatest poliitikatest, neid saab grupeerida mehhanismide rühmadesse. kõigepealt standardite reguleerimine, see on selline käsu ja korralduste süsteem, näeb ette keskkonnameetmed ja need tagavad, et keskkonda kaitstaks, kui toodetakse toiduained, aga majanduslikke, sotsiaalseid ülesandeid tarvitse need täita. kui me vaatame otsetoetusi, agripõllumajanduskavad, nagu meil Euroopa Liidus on, see on ka majanduslik meede, mida kõik ja ka kaubanduskavad ja maksud, majanduslik meede, aga ka teadusuuringute investeeringute toetamine ning positiivsete käitumismallide toetamine on muud meetmed. nüüd, kui me võtame kaubanduskavad, näiteks Austraalia näite, kaks kava on neil põllumeestele nii veele kui ka süsinikuheitmetele ja igal aastal nähakse ette kvoodid vee kasutamisele ja siis saavad nende kvootidega kaupmehed kaubelda omavahel, nii et nendel, kellel vett üle jääb, saavad nendele müüa, kellel puudu seda jääb. ja nii kasutatakse vett hoopis tõhusamalt. ja ka keskkonnale tõuseb kasu sellest Austraalia põllumajanduses Äh, jah, aga siin enne tuli äh, suured reformid läbi teha. Äh, nüüd süsinikuheitmetega kauplemine. Austraalial oli esimene selline kava ka, mida põllumajandustootjate tasandil rakendati, süsinikukrediidid ja teadus-haridusprogrammid toetavad seda kauplemist, saavad põllumehed vaadata, kuidas kohandada oma tehnoloogiaid nii, et tõesti eh, jääks alles nende süsinikukvoodid, et nendega saab siis kaubelda, neid maha müüa, kui üle jäävad. nüüd eh, uuringud näitavad, et eh, innovatsioon on väga vajalik, teadusuuringud ja arendustegevus bioloogias, geneetikas, tehnoloogias. Uus-Meremaa on väga hea näide riigist, kus vähe on toetatud otseselt põllumehi, aga samas eh, võimendavaid poliitikaid kasutavad nad hästi ja on investeerinud erasektori, avaliku sektori partnerlussuhetesse ja praktikaid ja tehnoloogiaid kaalutakse, mis vähendavad mm, kasvuhoonegaase toodanguühingu kohta. USA-s on samasugune süsteem. ja kui me vaatame, kuidas Euroopa tulemused selles valdkonnas on, milline on äh, toetuste määr põllumajandusse, kui palju sellest läheb siis teadusuuringuteks, me näeme, et see on üsna väike osa võrreldes teiste riikidega. uues äh, Austraalias ja Uus-Meremaal on see protsent palju rohkem, ehkki Uus-Meremaal on eh, kahanenud. Eh, kui me vaatame edasi, Korea eh, hiljuti võtsid nad vastu strateegia põllumajandusele, mis tähend-, on rohelise kasvu strateegia ja väikeste süsinikuheitmete strateegia. Nad on kasutanud kolme erinevat poliitilist lähenemisviisi otsetoetuste kava ühelt poolt maksavad otse tootjatele, et nad vähendaksid heitmeid, mitmesugused leevendamisstrateegiad, samuti kaubanduskavad, saab kaubelda mm, süsinikukrediitidega nagu Uus-Meremaal, samuti erasektor kaasatakse, et stimuleerida eh, innovatsiooni põllumajandusettevõtja tasandil, aga ka nõudluse poolega tegeldakse, tarbijate teadlikkust tõstetakse keskkonnaküsimustest. ja Korea puhul Äh, on sihtmärgid äh, seatud ja iga kaval on ka oma konkreetsed eesmärgid. kui me nüüd vaatame äh, jätkusuutlikku mm, arengut, siis on väga palju erinevaid praktikaid, mida on võimalik põllumeestel kasutada, et nende majandus ja sotsiaalne ja keskkonnaalased tulemused paraneksid ja mida meil on vaja, on selliseid poliitikaid, mis toetaksid põllumehi ja tuvastaksid selliseid äh, praktikaid nende jaoks. mina olen Iirimaalt eh, ja avaliku sektori investeeringuid meil kasutati süsinikunavigaatori väljaarendamiseks. Mm, sinna sisendatakse ettevõtte andmed ja siis sealt eh, juba automaatselt saab teada, millised on parimad eh, tehnoloogiad, mida praktikas rakendada selles konkreetses ettevõttes, mis võimaldab siis süsiniku jalajälge vähendada selles ettevõttes see on selline taganttõukav mm, poliitika. nii et poliitikad ja turud stimuleerivad põllumehi praegu süsinikuheitmeid vähendama ettevõtte tasandil. ja samuti on tagant vaja tõugata ka tarbijaid. Nad peavad mõistma kliimamuutuste temaatikat ja nemad maksavad kas nad on valmis maksma rohkem süsinikuheitme seisukohast säästlikult toit, toodetud toidu eest või mitte. Eh, märgistamine, näiteks riisi eh, märgistamine Jaapanis, eh, Šveitsis samuti toimub märgistamine ja tuua ka erasektorist näiteid, kui erasektor tagab teatud standardite saavutamise ja maksab siis juurde, pannakse otsa kaubale Äh, ja see juur-, lisa tuleb tagasi pärast põllumehe tasandile. nüüd, kuidas mõõta edasiliikumist, kui on suunatud tulemustele tegevus, siis see on tõhusam. Äh, aga tähtis on siis ka mõõta seda äh, tulemuslikkust. hea seiresüsteem peab selleks olema, näiteks Kanadas on selline ja terve rida toetusprogramme eh, on eh, neil seal käivitunud selleks, et tegevusnäitajad tootmises parandada, innovatsioon ja tootlikkus on kõige tähtsam, samuti geneetika eh, loomakasvatuses. nii et ajas määratletud arvulised sihtmärgid on seal seatud ja siis saavad põllumehed tasustatud, kui nad oma põllumajandusettevõttele seatud eesmärgid täidavad. nüüd millised on survetegurid süsteemis? jah, millised lüngad on, et väga palju toiduaineid raisatakse ja eh, siin on küll väikseid algatusi ette näidata, aga liikmesriigi tasandil ei ole midagi suurt ette võetud nüüd lühemad eh, tarneahelad, eh, tootjate organisatsioonide tugevdamine. Need on meetmed, mis samas ei tarvitse toetada mm, põllumajandust nendes liikmesriikides, mis on ekspordile suunatud. ja lõpetuseks mõned eh, järeldused ma ütlesin algatuseks, et terve rida väljakutseid on põllumajanduse ees ja meil on vaja tegevuspoliitikat, mis tagab põllumajanduse jätkusuutlikkuse ja hõlmab majanduslikku, sotsiaalset, keskkonnaalast ja ka innovaati, innovaatika alast tegevust. ja seal, kus sellised ähm, poliitikad on olemas, et majandustegevust äh, toetada, peab vaatama ka, milline on selle tegevuse mõju keskkonnale ja sotsiaalses plaanis. ja jätkusuutlikkus peab olema põhivooluks ja on vaja vaadata, millist mõju avaldavad esimese samba toetused jätkusuutlikkuse seisukohast ja ei maksa kõiki neid ülesandeid teise samba alla nihutada. on vaja ka, et oleksid eesmärkide saavutamine mõõdetav ja et premeeritaks neid põllumehi, kes teatud eesmärgid saavutavad. see tegevus võib olla riskantne põllumehe jaoks, aga tähtis on, et nad näeksid, et see siiski toob tulu ja kui me nüüd edasiliikumist mõõdame, siis peab kaaluma kõigepealt toiduainete toiteväärtust eh, ja kui palju sellest jõuab lõpptarbijani, et raiskamist ei oleks <clears throat> ahelas ja tähtis on ka ökoloogiline jalajälg, mis nendel toiduainetel on. ma tänan. suur tänu peaaegu pidasite kümnest minutist kinni, järgmine ekspert saab nüüd sõna. ja tegemist on härra Mattisega ja meil on köha, külas ka külast-, külalised siin ja lisaks sellele veel üks näitus, mida on võimalik külastada ja tere tulemast äh, külalistele. ja nüüd palun, härra Matis suur tänu ah,, aitäh selle võimaluse eest äh, siin kuulamisel sõna võtta ja minu ettekanne täiendab äh, professor Hennessit eelkõnelejat ja mina räägin turgudest ja riskijuhtimise poliitikatest ja üritan äh, teha rahvusvahelise võrdluse. väga oluline on arvesse võtta järgmiseid aspekte, kui teha rahvusvahelist võrdlust, siis on küsimus selles, kas me võrdleme õunu ja apelsine ja loomulikult on meil üleüldine väljakutse. One language doesn't work. Chairman, I'm sorry to interrupt, but I like to wear the earphones so I get a bigger volume. ma kasutan äh, äh kõrvaklappe selleks, et paremini kuulda, aga millegipärast tuleb võõrkeel sellelt kanalilt, mul ei ole kunagi varem sellist probleemi olnud poprosimy nasze, e, naszych specjalistów o spraw technicznych. loodame, et meie tehnilised spetsialistid lahendavad selle probleemi. ja tundub, et asi on nüüd juba lahenenud, professor, võime jätkata aitäh, ma võin hollandi keeles rääkida, kui see oleks parem lahendus, aga eelistan praegu teha ettekande inglise keeles. meil on üldine väljakutse kõikides äh, riikides, me tahame abistada äh, talumehi, et nad saaksid toime tulla igal pool Austraalias, Uus-Meremaal, Kanadas, Brasiilias, aga Euroopa Liidus on veel üks väljakutse, kus me väärtustame mitmekesisust veelgi enam ja ma ei taha öelda, et teised riigid ei eelista, aga meie eelistame seda rohkem kui paljud teised riigid. see tähendab, et me peame ühitama rahvusvahelise turu nõudmisi ja ja meie mitmekesisust ja siin on mitu aspekti, ühest küljest see, et riikidel võivad olla erinevad poliitika eesmärgid. teine aspekt minu analüüs lähtub sellest, et me räägime põllumajandusest kui tegevusest, mis leiab aset turumajanduse raames, korrigeeritud turumajanduse olukorras. see tähendab seda, et äh, põllumajandustootjad on ettevõtjad, kes lähtuvad oma otsustes hinnapoliitikast ja me loodame, et nad teevad äh, häid äh, otsuseid ja loodetavasti on hinnad nii vähe moonutatud kui võimalik. aga turgu on vaja majanduses korrigeerida, lähtudes erinevatest äh, probleemidest, nii nagu professor Hennessy juba rääkis, näiteks keskkonnaprobleemid, aga sellele lisanduvad ka mõned teised aspektid see on lähtepunkt, millest mina alustan ja kolmas puudutab sõltuvust, ehk siis see, et me ei lähtu mingisugusest valgest lehest, vaid on mingid varasemad tingimused, mida Euroopa talumehed vajavad, millised on parimad vahendid, et sinna jõuda ja kuidas me suudame üleminekut hallata. me lähtume süsteemist, mis ei ole puhas leht, vaid meil on äh, sõltuvus olnud Euroopa Liidus ja ka teistes riikides, mis see tähendab, et teatud, see tähendab, et teatud vahendite kasutamine või teiste lõpetamine on peidetud huvide tõttu keeruline. ja kui siin on tegemist samade andmetega nagu ka professor Hennessis, Hennessil, mis puudutab põllumajandustoetusi OECD riikides, siis on võimalik näha, et ühest küljest näiteks Jaapan Šveits jäi mul vahele, kuigi Šveitsil on üsnagi sarnane määr kui Jaapanil, kus on väga kõrge toetuste määr, nelikümmend seitse protsenti, mis puudutab kogu müügi äh, näitajaid ja see tähendab, et toetatakse hindu, importtariife, võib-olla ka eksporditoetusi, mis moonutavad hindu olulisel määral ja seetõttu on tariifid väga kõrged mida korrigeeritakse nominaalkoefitsiendiga. aga nüüd neljandas kolumnis näitab, millised on innovatsiooni e, in, in, e, investeeringud ja see on kuusteist protsenti ja allpool näete täitsa erinevat lähenemist e, Uus-Meremaa ja Austraalia poolt, kus toetuste määr on väga vähene mis äh, moonutavad olukorda palju vähem ja seetõttu ei ole ka mingisuguseid tariife, üks tähendab seda, et hinnad on maailmaturuga võrdsed ja samas on tegemist mõõdukate investeeringutega. ja teised riigid langevad sinna vahele, kui nüüd keskenduda rohkem sellele võrdlusele, ja ma näen, et et mul on siin äh, veidi ekslikud, äh, ekslik sõnastus äh, slaididel. Euroopa Liit on siin kõige kõrgemal kahekümne protsendiga Y-teljel, mis näitab toetusi protsendina müügist ja X-teljel puudutab, on siis moonutused ja palun keskenduge sellele, nendele aspektidele, kus on punane ring Austraalia, kus põhimõtteliselt on peaaegu null see määr, mis puudutab ka siis sekkumist, kahekümne protsendi juures Euroopa Liit, Euroopa Liidust allpool on USA ja paremal pool USA-st on Kanada USA-s ainult kümme protsenti, kus müüki subsideeritakse läbi erinevate vahendite, aga no näete, siis moonutavam olukord Euroopa Liit ja seejärel Kanada, kus on sarnane tase kui USA-s, mis puudutab toetasi, toetusi, aga Kanada tundub siiski kasutavat enam moonutavaid vahendeid võrreldes USA-ga ja seega käsitlen neid nelja mudelit lühidalt ja võib väita, et Euroopa Liit peaks, mida Euroopa Liit peaks tegema, kas liikuma USA, Kanada või Uus-Meremaa, Austraalia suunas või ükskõik millises suunas. esimene võrdlusriik on Austraalia ja üks äh, teine sõnavõtja sa, räägib sellest põhjalikult, mina ütlen väga lühidalt, seal ei ole äh, turu sekkumist, ei ole investeeringu, mõned investeeringutoetused, aga mitte sissetulekutoetused, äh, riskihaldusprogramm, aga toetused on ainult ühekordsed nõustamise eest, aga ei to-, ei ole mingisugust riski põhinevat toetust, see on täiesti turust lähtuvalt. oluline on siinkohal see, et Austraalial on tagatiste kava, ehk siis äh, ka talumehed saavad äh, paremini ähm, hajutada riske aastate lõikes, see on maksustamisvahend, järgmisena Kanada Kanadal on edasiminekuprogramm kaks, mis saab läbi järgmisel aastal, kus on klassikaline turuhinnatoetus äh, piima, kanaliha ja una, munade puhul Euroopa Liidus oli varasemalt ka sarnased kvoodid, aga see puudutab siin ainult neid äh, tooteid, aga lisaks sellele siis veel äririskiprogrammid, mis on kaasrahastatud, nagu te teate, siis Kanada puhul on tegemist föderaalriigiga ja minu arvates kuuskümmend protsenti äh, kuludest või siis nelikümmend protsenti, see tähendab, et on ka mõningane risk, vastavus provintsi tasandil, erinevad provintsid võivad nõuda erinevate tingimuste täitmist nende toetuste saamiseks. kõige olulisem sellest on agrikindlustus mis on klassikaline kindlustusprogramm, viimase kümne aasta jooksul kaheksa miljardit äh, Kanada dollarit on sellele kavale pühendatud, põhimõtteliselt on tegemist äh, toetustega, valitsus aitab neil kindlustusmakseid teha, teine kõige suurem on agristabiilsusprogramm, äh, mis on turu stabiliseerimisvahend kus kasutatakse lähtuvalt äh, siis äh, sektorile erinevaid äh, mudeleid ja kolmas, suuruselt kolmas on Agri, Agriinvest, kus talunikud saavad investeerida teatud fondidesse. valitsus aga panustab siis sama palju omalt poolt ja talunikud saavad seda fondi kasutada, millal nad soovivad, selleks et Äh, sissetuleku puudujääke äh, ühtlustada ja mõningane ristvastavus siin, aga tegemist on väga huvitava Kanada lahendusega. aga loomulikult on ka toetused, ehk siis iga investeeritud dollari kohta investeerib valitsus ühe dollari. nüüd USA põllumajandusseadus kaks tuhat neliteist aastast enne Trumpi muudatusi äh, väga oluline on see, et otsetoetused on täielikult äh, lõpetatud ja nende asemel on erinevad äh, tootmisprogrammid, äh, näiteks riskiprogramm, kus tehakse makseid, kui sissetulek teatud määrast madalamaks jääb. lisaks hinna sissetuleku äh, stabiliseerimine, tsükli vastane, vastased maksed, ehk siis kui see makse läheb alla teatud äh, hinda, siis on võimalik äh, saada toetust. ja selle taustal loomulikult on see fakt, et äh, miks peaks äh, otsemakseid pakkuma, vaatamata sellele, kas äh, turgudel läheb hästi või mitte, ehk siis põhimõtteks on äh, kasutada eelarve sõbralikumat lahendust, et äh, tootjad saavad toetust ainult siis, kui hinnad on madalad, mitte siis, kui hinnad on kõrged. ja see on USA kava sisu praegusel hetkel. ja siin ka teatud äh, piimatootmiskaitsekava, nüüd teist tüüpi programmid, mis on kindlustusprogrammid, kas siis saagikusel või sissetulekul äh, kus on ka kariloomadele ja mõningatele teistele valdkondadele erinevad toetused ja selle põhimõte on selles, et põllumajandustootjad saavad valida, kui palju, kui suur on nende kindlustus, nad valivad selle ulatuse, aga jällegi, valitsus toetab kindlustusmakseid keskmiselt kuuekümne kahe protsendi ulatuses, maksab valitsus neid tegemist on siis toetuspõhise programmiga, mitte sellega, mis oleks täielikult äh, erasektori põhine. eelarvet mõjutab see järgmiselt ja ma loodan, et te näete seda slaidi. kõrgem joon, mis on need äh, valdkondade hinnad, kahe tuhande kuuendast aastast on see vähenenud kaks miljardit täna, et see on tsükli vastane ja näete, kaks tuhat viisteist on see kõige madalam, aga kõrge aastate pärast seda. tsüklilisust ei nähta ette tulevikuks, aga kindlasti kajastub see ka tulevikus. ja eelarve on sellega toime tulnud, aga samas ka näiteks äh, viljamaksed on suurenenud kahe miljardilt neljale miljardile dollarile. vaatamata eelarvekärbetele on olnud siin oluline muutus. näeme siin ka muudatust, kui rääkida nüüd teravilja kasvatamise kindlustustoetusest, siin suur muutus võrreldes sinistega, mis on siis saagikus kuni sissetulek, mis siis puudutab hind korda saagikus ja USA-s äh, kasutakse sissetulekupõhiline, põhilist kindlustust, mis loomulikult on loogiline, sest see on laiem kui lihtsalt äh, siis ähm, äh, saagikuse arvesse võtmine. kas see stabiliseerib sissetulekut või mitte, see on slaid, mille ma laenasin härra Hanjutiselt, mida põllumajanduskomisjonis samuti näidati, kus väidetakse, et et äh, USA-s ei ole stabiliseeritud äh, sissetulekud selle abil, samas kui Euroopa Liidus me näeme, et sissetulek on olnud stabiilsem ja nüüd lõpetuseks Euroopa Liidu otsetoetused, meil on ka mitmeid riskijuhtimisvahendeid, kui te küsite, kas meil on vaja rohkem vahendeid, meil juba on olemas äh, erinevad variandid aga neid ei kasutata praegusel hetkel veel laialdaselt ja loomulikult äh, on meil ka erakorralist olukorda maksed. kui neid erinevaid programme omavahel võrrelda, siis me näeme, et põhimõtteliselt Euroopa Liit, USA ja Kanada on toetanud äh, teraviljakindlustust ja huvitav on see, et Kanadas ja USA-s äh, talunikud ähm, valivad äh, kindlustusmaksed, mitte aga Euroopa Liidus, aga huvitav on see, et Euroopa Liidus on meil nii palju neid äh, lahendusi pakutud tootjaorganisatsioonidele, sest vahe on selles, et et võrreldes USA ja Kanadaga on meie struktuur erinev, meil on rohkem tootjaid, see tähendab, et halduskulud on Euroopa Liidus palju kõrgemad ja sellepärast tootjaorganisatsioonide vahend on väga huvitav viis edasiliikumiseks. lisaks sellele äh, Kanada äh, tagatiste tagamise kava aga tähelepanek on, et kõik need, välja arvatud Austraalia, kõik need äh, äh, teraviljakindlustuse kavad on subsideeritud ja võib küsida, kas see on kõikide kaupade puhul vajalik ja miks ma seda küsin, sellepärast et me näeme, et eravaldkonnas on välja toodud erinevate lahendustega, näiteks ähm, Äh, piimavaldkonnas, Arla, Tesco, kõik teised on välja tulnud sarnaste kavadega, mis võimaldavad põllumajandustootjatele volatiilsuse kaitset ja küsimus on selles, kui hakata neid kavasid läbi valitsuste toetama, siis kas sellega ei äh, peletata minema neid erakavasid. ja nüüd lõpu, lõppsõnaks me näeme, et äh, tootmisega seotud öö, lähenemine on mõningates riikides tagasi, näiteks riskijuhtimise programmide kasutus, eh, samas kui otsetoetusi ei ole, samas tsüklivastased maksed ja riskijuhtimise programmid USA-s näiteks ja ükskõik millist poliitikat eh, aetakse, siis on tegemist olulise aspektiga, lisaks ähm, laialdane ristvastavus ja ma tean, et Euroopa Liidus on mitmeid väga häid tavasid ja ma arvan, et me saame õppida erinevatelt liikmesriikidelt. IBM ja mitmed teised lahendused, näiteks äh, teraviljatootmise kindlustus, nagu näiteks Itaalias, aga Euroopa mitmekesisuse säilitamine on võimalik, kui me toetame seda mitmekülgset lähenemist. aga kohandamine on see, mida ei ole nii väga, meil on investeeringute toetus, aga investeeringutest väljatulemise toetust ei ole, ehk siis see, et minna üle teise tootmisvaldkonda, on seni veel keeruline, aitäh. esimees võtab sõna ilma mikrofonita. tere päevast, suur tänu, et äh, olete mind täna siia kuulamisele kutsunud. mul on väga hea meel rääkida investeeringutest ja poliitikast põllumajandussektorites ning kuidas äh, seda kestlikumaks muuta. tule ta,, tahan täna rääkida praktilisemalt äh, Austraalia liha ning äh, loomakasvatussektorist eh, ning kuidas eh, on suudetud eh, kasumlikumaks see tööstusharu muuta? Austraalia äh,, olen austraallane, saite mu aktsendist ilmselt aru, aga mul on tegelikult ka siin peidetud huvid, tahan tagada, et äh, minu Austraalia perekond, kes tegeleb põllumajandustootmisega, oleks, nende tulevik oleks samuti kindlustatud. kui teile minu esitlusest jääb meelde ainult üks asi, siis olgu see see, poliitika peab keskenduma üleilmsele konkurentsivõimele, et tagada meie sektori kasumlikkus ning konkurentsis, konkurentsivõime. mõne sõnaga minu ettevõttest Meet and Livestock Australia, MLA. iga kord, kui kariloomi või lambaid Austraalias müüakse, kogutakse tehingumaks ja tänu sellele äh, rahastame kolmes, kolme tegevust, turule juurdepääs ning uuringud nende seas, umbes kolme eurot eh, tehingu kohta see eh, lõiv on. see kava, millega me tegeleme, aitab tuua eh, teadus- ja uurimistegevusse, äh, samuti ka valitsuse raha, iga dollar, mille meie teenime, selleks äh, valitsus panustab omalt poolt samuti ühe dollariga. eelmisel aastal kaheksakümmend üks miljonit meie ettevõttesse valitsus investeeris, see on kokkuvõttes äh, meie tegevuskuludest umbes kolmandik, mille abil saame rahastada uurimis- ja arendustegevust. tänu sellele poliitikale on meil võimalik leida finants abi, aga uurimis- ja arendustegevus tegelikult tuleneb sektorist endast ning eh, sõltumatud eh, sidusrühmad hindavad seda eh, räägin teile praktilistest näidetest täna, kuidas investeeringu teadus-arendustegevusse on toetanud neljasaja viiekümne miljoni euro ulatuses meie sektorit ning räägin, millise, millist kasu see meie sektorile toob ja kuidas on valitsus aidanud äh, parandada turule juurdepääsu sektori jaoks. ning tänu sellele on seitsmesaja miljoni euro ehk ühe miljoni Austraalia dollari võrra kasvanud sektor. üheksakümmend viis protsenti meie äh, põllumajandustootjatest kuuluvad äh, perekondadele ning suur osa, suure osa nende jaoks on see ainus sissetulek. loomakasvatajad, kuni loomakasvatus on kasumlik, siis see meie põllumajandussektoris nii ka jääb. nagu te näete, siis põllumajanduse panus, osakaal majanduses on langemas nii Austraalias kui Euroopas, rahvastik linnastub, üks suurimaid väljakutseid nii Austraalias kui Euroopas on see, kuidas põllumajandussektor äh, oleks ka tulevikus endiselt asjakohane. dialoog poliitikakujundajate, sektori ning põllumajandustootjate vahel on siin ülioluline, lisaks sellele äh, hoolitsevad põllumajandustootjad maa, maaelu eest, tagavad, et see oleks kestlik, äh, tagavad toiduohutuse, ohutuse, toiduga kindlustatuse poliitikat kujundades peab äh, rõhutama, kui oluline see tegevus on ja kui oluline on põllumajandussektori mitterahaline väärtus. see aitab püsida sektorile asjakohasena. siin näete äh, natuke värvilisemat versiooni äh, sellest graafikust, mida olete juba näinud toetus põllumajandussektorile on oluline, et põllumajandus suudaks kohaneda väiketootjate, väiketootjatel, kes niigi väga vähe kasumit teenivad, on keeruline paluda kohandada neil oma meet-, meetodeid, tootmismeetodeid globaalse majandusega, et põllumajandustootjatel on alati vaja toetusi selleks, et toime tulla ootamatute äh, olukordadega, näiteks äh, looma- või taimehaigustega see, just sellega me tegu, tegelemegi, töötame käsikäes valitsusega selleks, et leevendada riske ning aidata ka tulevikus ära kasutada sektori võimalusi oluline on, et me teeksime vahet sellest, kui ma räägin konkurentsivõimest, siis me ei räägi alati just hindade konkurentsivõimest. suur osa põllumajandustoodete jaoks äh, ei ole konkurentsivõime ainult hinnast sõltuv nii Austraalia kui Euroopa peavad aru saama, et kuna äh, al-, siis need kulud on väga kõrged, siis ei saagi äh, madalate kuludega põllumajandustooteid toota. samuti tuleb meeles pidada hindadest rääkides, et on piiranguid, kui kaugele to-, toetustega saab minna, tootmises on tegureid, mis on, mida ei saa nii lihtsalt eemaldada, nagu näete, Austraalia eh, punase liha sektoris on probleemiks üleilmne konkurents, peame konkureerima madalamate kuludega tootjatega, samuti eh, proteiinirikkad eh, taimede tootjatega konkureerime, me ei pea mitte minimeerima kulusid, vaid maksimeerima väärtusi, kuna meil on väga vähe otsetoetusi Austraalias, siis on tarbijad ainus grupp, kellel õnnestub tootmisahendasse raha juurde tuua. üks näiteid meie teadus-arendustegevusest on äh, kvaliteedisüsteem üheksakümnendate aastate alguses uurisime tarbijatelt, äh, mida nad arvavad loomalihast. lühidalt äh, oli tulemus murettekitav, palusime oma toodete eest maksta rohkem kui teiste proteiiniallikate eest aga samas nende kogemus meie toodetega oli ehm, ebastabiilne. näiteks kui tarbijale satub äh, ebameeldiv steik, siis äh, kulus vähemalt kolm kuud, enne kui nad selle toote juurde naasid. nii kauaks ei ole lihtsalt võimalik meie sektoris kliente kaotada. aga tänu sellele uurimistegevusele avastasime, et tarbijad on nõus maksma loomaliha eest rohkem ja ostavad rohkem loomaliha, kui me saame äh, et tagada suurema rahulolu, rahulolu. ja see ongi investeeringute eesmärgiks, nagu diagrammilt näete, on keeruline see, kui me loomalihast räägime, peame steike silmas enamasti, aga on ka teisi osi loomast, väga vähe tegelikult moodustab loomast steigi. me peame maksimeerima iga äh, liha, lihatüübi väärtust Austraalia Otsis võttis ette kõige suurema tarbijauuringu ning nüüd meil on süsteem iga looma osa ehm, kvaliteedi hindamiseks, me oleme nõus maksma kvaliteetsema loomaliha eest, ehm, vähem kvaliteetse loomaliha eest makstakse vähem ning kui tarbija ostab Austraalia loomaliha, on neil garanteeritud tulemus ning tootjad saavad väärilise palga. kakskümmend aastat hiljem, millised on tulemused? tarbijad äh, jäid endale kindlaks, kui tootjad, äh, tootjate, tooted vastavad äh, nõuetele, saavad nad kuni kuuskümmend dollarit looma eest, see läheb otse tootjatele ning sada viiskümmend miljonit dollarit või sada miljonit eurot tänu sellele õnnestus sektorisse tagasi tuua investeeringud, tasuvus oli ligikaudu kaksteist dollarit iga kulutatud dollari eest. tootjad peavad tagama selle, et suudavad konkurentsis püsida, aga see süsteem kukub kokku, kui puuduvad tarbijad. hoolimata sellest, et Austraalia on suhteliselt väike tootja maailma mastaabis, siis kuna meie rahvastik on samuti maailma mastaabis väike, siis meil ei ole piisavalt tarbijaid Austraalias, aga õnneks meil on näljased naabrid. samuti on tööstusel oluline roll selles, kuidas eristada ja äh, lahti saada tariifsetest ja mittetariifsetest tõketest äh, tariifsed tõketavad sadu miljoneid äh, kulusid, lisaks toob see tarbijale juurde kulusid. kolm koma neli miljardit dollarit aastas ligikaudu. meie sektoris näeme globaalse konkurentsi kasvu meie sissetulek sõltub ekspordist, sarnaselt Euroopale toodetakse Austraalias selliseid tooteid, mida siseriiklikul turul ei hinnata. Nende nišitoodete eh, ligipääs klientidele on oluline, üle saja, rohkem kui sada riiki moodustavad meie globaalse ekspordituru. kolm siht eh, kohta Jaapan, Hiina, Korea ning USA on meie toodetel ja üks ühine tegur nende juures on see, et meil on eelisrežiimid või vabakaubandusrežiimid nende riikidega. hiljaaegu äh, sõlmitud vabakaubanduslepingud on toonud reaalseid tulemusi meie sektorile, aga nagu te teate, siis vabakaubandusleppeid ei saa väga kiiresti äh, sõlmida Hiinaga näiteks äh, kümme aastat võttis see aega nüüd kakskümmend üks läbirääkimisvooru vabakaubanduslepingute juures on oluline, et keskendutakse nendele toodetele, mida on vaja oma äh, siseriiklikult turult välja eksportida või mille väärtus seal on väike. vabakaubanduslepingutega Jaapani, Hiina ning Koreaga tänu sellele on õnnestunud kuue biljoni Austraalia dollari, nelja miljardi äh, euro võrra suurendada selle sektori sissetulekut põhinäitajad meie töötuse jaoks järgmise kahekümne aasta jooksul äh, peaksid kasvama viiekümne miljoni, viiekümne miljardi dollari, viiekümne miljoni dollari äh, ulatuses aastaks kaks tuhat kakskümmend. näitajad on positiivsed, liha tarbimine üleilmselt kasvab, meie toodete järele on nõudlus, nõudlus nii riik, siseriiklikult kui globaalselt, aga me ei tohi silmist unustada seda, et põllumajandus on äh, globaalne turg, mis muutub kiiresti ning loodetavasti näitas minu esitlus, kuidas me tuleme toime globaalse konkurentsiga selleks, et tagada sektori kasumlikkus ka tulevikus, aitäh! Dziękujemy. Rozpoczynamy. suur tänu ja läheme nüüd küsimuste-vastuste juurde, kõigepealt on võimalik komisjoni liikmetel küsimusi esitada ja aseesimees, palun kõigepealt, härra Martines. või siiski hoopis härra Andriu kõigepealt. Merci. Le... suur tänu, esimees. sooviksin äh, kolme sõnavõtjat äh, kõigepealt tänada oma huvitavate ettekannete eest ja väga täiendavate ettekannete eest. tahaksin kommenteerida mõningaid elemente ja täpsustusi saada. esimene sõnavõtt proua Hennesilt süst-, tegemist oli väga süstemaatilise lähenemisega ja ma olen sellega nõus, tahtsin lihtsalt öelda, et te olete väga palju viidanud kestlikkusele e, nii majandusliku kui ka keskkonna võtmes ja tegemist on äh, Äh, olulise seosega siis äh, tootmise ja tarbimise vahel, mis puudutab äh, inimese tervist, sellest te väga palju te ei rääkinud, rääkisite küll keskkonna ja kestlikkuse teemast, aga me, milline on selle mõju tervisele ja see on oluline teema, mida meie käsitleme siin väga sageli. ja lisaks ka, mis puudutab territoriaalset toetmist, Äh, põllumajandus, äh, mis on osa maaelu piirkondadest ja ma tahaksin teada, kas me peaksime oma tulevastes töödes reformi käigus seda enam arvesse võtma kas põllumajandus äh, mõjutab territoriaalsusele või, või siis mitte, kuidas toiduainete tootmine, lähtudes erinevatest perspektiividest mõjutab. kui tegemist on ühe mm, aspektiga, härra Matis, rääkisite riskijuhtimisest, mul oli väga huvitav näha, milline oli see tasakaal kindlustuse ja tsüklilisuse vastasusel ja väga huvitav oli teie sõnavõttu jälgida ja kui ma teist õigesti sain, et tegemist ei ole mitte ühe lahendusega, vaid on erinevate täiendavate vahenditega, mis võimaldavad riskide juhtimist paremini hallata ja seega teie lähenemine oli väga huvitav e, eriti näiteks Kanada puhul nägime me, et on äh, suurem poliitiline tahe tsüklilisuse vastaste elementide maandamisel, aga samas, kui vaadata USA-d, siis kindlustuse valdkonnas teatud piirangud ja seal on äh, väga suuri erisusi äh, vahendite kasutamisel ja et kiiresti teha, nüüd aitäh, härra Anderson, ka selle ettekande eest Austraalia kohta. ja äh, kakskümmend aastat pärast kvootide lõppemist, kuidas see kõik on nagu ümber kujundatud ja nii edasi, see oli väga huvitav ja väga oluline on näha, milline on olnud Hiina mõju Austraaliale, sest see on olnud väga tõsine ja pärast Austraalia põllumajanduskriisi on tõesti huvitav näha, kuidas asja on arenenud ja siinkohal tahtsin ma täpsustada seda, milline on siis täpsemalt see seos Austraalia ja Hiina põllumajanduse vahel, aitäh. Bardzo bym prosił, żebyśmy umówili się na trzyminutowe wystąpienia palun pidage oma kõne ajast kinni, kolm minutit, järgmisena härra Denano. aitäh, tahaksin veidi rääkida sellest, mida eelkõneleja härra Andriho puudutas, mis puudutas kaubandust põllumajandusvaldkonnas, mis on oluline aspekt Euroopa Liidus ja meil on kindlasti oluline arvesse võtta erinevaid praktikaid, mida te siin välja tõite ja tuleksin tagasi selle juurde, mida eelkõneleja ütles Hiina kohta, kas Hiina praegusel hetkel, kes äh, väidetavalt on turumajandusega toimiv riik, siis kas see tegelikult nii on? ja näiteks valguvaldkonnas on nad väga suuri investeeringuid teinud, näiteks eriti just Brasiilias, äh, sõlminud väga spetsiaalseid äh, lepinguid ja Hiina teema on seega väga oluline. rahvusvahelisest vaatenurgast on Euroopa Liidus olulisi mureküsimusi iga kord, kui me äh, rahvusvahelisest kaubandusest räägime, siis põllumajandus ja põllumajandustooted on need, mis on alati küsimuse all ja professor Hennessy ettekande osas võin ainult kinnitada seda, et Euroopa Liit ei, ei tee äh, piisavalt alusuuringuid teadus-arendusvaldkonnas ja ma olen sellega täitsa nõus. süsiniku jalajälje vähenemine, mida see annab, äh, süsiniku vähendamist iseenesest või on lihtsalt küsimus kasvuhoonegaasides, sest siin on ka lämmastikoksiid, lämmastiku ühendeid, kas me räägime ainult süsinikust, kui me süsiniku jalakirjast räägime või räägime ka teistest kasvuhoonegaasidest, aitäh. proua Miller, palun. ma tänan teid südamest, kõiki meie esinejaid, tänan väga eh, ettekannete eest, jah eh, põhimõtteliselt ei saa me ennast ei Austraaliaga, USA-ga võrrelda. Ehm, lihtsalt protsessid on meil palju keerulisemad siin Euroopa Liidus ja isegi riigid omavahel ei ole võrreldavad. Te rääkisite siin tootmisest lahti haagitud toetusest. Ehm, Saksamaal ainult on sellised tootmisega mitte seotud toetused, samas teised liikmesriigid kasutavad tootmisega seotud toetusi jätkuvalt edasi ja ei äh, äh, kavatsegi nendest toetustest loobuda. mulle on sama tähtis nagu teil kõigil see, et äh, oleks süsteemne lähenemisviis ja lõppkokkuvõttes ja kõik kooskõlla sotsiaalses ja ökoloogilises plaanis. me teame, et et maapiirkondades on sotsiaalne kude hakanud kannatama, sest lihtsalt kolitakse ära maalt. nii et meil on vaja edasi arendada meie ühist põllumajanduspoliitikat ja väiksemaid, keskmise suurusega, väiksemaid ettevõtjaid toetada nüüd äh, samuti on väga tähtis ka meie põllumajandusettevõtete juhtide äh, harimine ainult kaheksa protsenti põllumeestest omab praegu Euroopa Liidus praegu mingit äh, koolitust või väljaõpet, meie peame sellist väljaõpet äh, Saksamaal normaalseks, aga Euroopas tuleb siin veel väga palju ära teha. nüüd erinevad turustruktuurid, minugi arvates on need keerulise, keeruline teema jah, me ei taha tagasi plaanimajanduse juurde, aga me teeksime, tahaksime teilt kuulda ettepanekuid selle kohta, kuidas mõõdukalt edasi arendada tulevikus meie ühist põllumajanduspoliitikat üheskoos. ja me oleme eh, siin jah, poliitiliste väljakutsete eest tähtis on nüüd seada sihid õigesti aga samas on vaja väga delikaatselt ka ümber käia sotsiaalse komponendiga selles jätkusuutlikkuses. härra Budan, palun. ma tänan ja suur tänu nende ettekannete eest. minul on üks küsimus, mis puudutab kindlustust. mina olen Rumeeniast. ja meil Rumeenias on olnud halvad ilmastikutingimused viimasel nädalal jällegi kord. väga paljud põllumehed eh, on kannatanud, mitte ainult meie kultuurid ei ole hävinud, vaid ka hooned. nüüd sellistel puhkudel USA-s, ma saan aru, riik sekkub toetustega Ähm, kompenseerib äh, need kahjud, mis põllumehed on kandnud, kas ma saan õigesti aru, või lihtsalt annab valitsus veel täiendavat toetust lisaks kindlustusmaksetele kindlustusfirmade poolt? see on minu esimene küsimus ja teiseks USA kogemus. Äh, kas te olete ka samasuguseid süsteeme Euroopas näinud, mida te soovitaksite? tihtipeale põllumehed ei ole kursis nende teemadega ja paluvad riigilt abi e, katastroofide korral. võib-olla seda ei juhtu tihti viie-kuue aasta tagant, aga iga kord, kui sellised ilmastiku e, katastroofid tekivad, siis on vaja reageerida. mida teie soovitaksite teha? Madame Hoibuš proua Hoibus, palun. ma tänan. ma tänan ka ettekannete eest, professor Hennessy. mul on üks märkus ja üks küsimus teile. kõigepealt mind väga üllatas, te rääkisite siin jätkusuutlikkuse neljast aspektist aga kui ma mõtlen Karl Feigenbergi aruandele, see oli Eurokomisjoni rakkerühma liige, tema viitas kolmele aspektile, sotsiaalne jätkusuutlikkus, ökoloogiline jätkusuutlikkus ja majanduslik jätkusuutlikkus. aga teie tõite veel sisse innovatsiooni siia juurde. mind see pisut üllatab, innovatsioon minu jaoks äh, ei nagu ei sobi siia ritta võita, tema on, on kohe kolme esimese teenistuses. ja minu küsimus on, et, et saab hallata ainult seda, mida me saame mõõta, jah, see on tõsi, aga kas te olete mõelnud ka indikaatorite mõõdikute peale, mida kasutada? et tõesti seda jätkusuutlikkust siis ka mõõta saaks ja võrrelda oleks võimalik ja eh, mul on professor Mattisele küsimus. ühelt poolt te näitasite meile, et Kanada toetab piima, eh, muna ja eh, kodulinnusektoreid hindade kaudu, aga minu arvates ei ole seal Eh, rahalist eh, nende sektori toetust, aga kas ikka eh, on nii? ja riskide haldamine. jah, te rääkisite siin mitmesugustest preventsioonimeetmetest, jah, ka hävinud saagi kompenseerimine, kahjude hüvitamine. mina ei kujuta hästi ette, ette, et kui eh, turg on kokku varisenud, kui ma mõtlen eh, piimaturu kriisile, siis eh, olid tohutud kahjud kaks koma kolm miljardit eurot kokku ja selle kompenseerimine oleks olnud väga keeruline. kuidas solidaarselt toetada, et see, selline kindlustussüsteem toimiks. Mm, väga paljud maksavad sisse ja samas eh, vähestel õnnestub katastroofide korral hüvitada tekkinud kahju ja mitte midagi te ei rääkinud turgude reguleerimisest, just eh, piimaturu puhul on nii, et, eh, et peab olema kooskõlas pakkumine ja nõudlus, aga teie üldse sellest ei rääkinud. härra Jaar. suur tänu, tänan ettekannete eest. jah meil on vaja pragmaatilisi lähenemisviise, et äh, ka meie põllumajandus jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline oleks. nüüd äh, globaalne põllumajanduspoliitika ühiste põhimõtete kohaselt välja arendada. Äh, kuidas sellega on? Äh, kuidas äh, sobitub sellesse ÜPP, meie Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika, siin on väga palju ettepanekuid tehtud, öeldi, et on vaja veel kolmas sammas luua, mõned arvavad nii, teised ütlevad, et ühest sambast piisaks ja on neid, kes ütlevad, et on vaja maaelu arengupoliitika äh, veelgi rohkem eristada, liigendada. nüüd Euroopa Liit ja kaubanduslepingud, meil on iga kaubanduslepinguga probleeme eh, kui on erinevad keskkonnakaitsestandardid eh, riikidel, kuidas sellega talitada ja kolmas küsimus Äh, viimane ettekandja rääkis sellest, et perefirmade käes on suurem osa põllumajandusega, kui suured on need ette, põllumajandusettevõtjad? kas need on väike, keskmise suurusega või suured? Pana posła Agniu härra Agniu, palun järgmiseks ähm.. ma tänan esimese ettekande kohta. ma näen, et esimese samba vallas pakutakse kliimamuutustega tegeleda, aga ma ei tea, mida see tähendab. esimene sammas on otsetoetused põllumeestele. kuidas need toetused nüüd hakkavad mõjutama põllumehi? näiteks äh, nagu nad peaksid suutma äh, kliimat muuta, maailmas ilma muuta. nüüd teine asi, siin räägiti CO kahest, aga ei räägitud neljast teisest kasvuhoonegaasast, miks ainult rääkisite süsinikdioksiidist ja siis te näitasite tabelit, vasakpoolne oli väga hea mõte, see puudutab vett, mis on meil defitsiitne ressurss ja arvatavasti nad ei saa oma ülejääkidega kaubelda kõik kasutavad oma vee ära tõhusalt. jah, siin võidakse ka väita koha peal, et siiski maailma ilma õnnestub põllumeestel muuta, aga ma hästi ei usu. ja teiseks, teine ettekanne, ma tahaksin näha seda tabelit ka paberil, tahaks saada koopia teie võrdlustest, kas see on meile ka ette nähtud ja ühel slaidil te ütlesite, et Uus-Meremaa vähe toetab oma põllumajandust, kui üldse. aga see imetilluke üks protsent tegelikult tekitab kaheksakümmend ühe protsendi ulatuses kaubanduse moonutuse. ma ei kujuta ette, kuidas see võimalik on. Uus-Meremaal, kui põllumees midagi toodab ja müüb seda tarbijale, siis tarbija kas tahab selle osta või mitte. kuidas siis sellega kaubandus moonutub, kui toetust ei ole. ja kolmas Austraalia ettekanne, ma vabandan, ma pidin teises komisjonis kell neli hääletamas käima ja kui ma sinna kohale jõudsin, siis öeldi, et hääletus oli juba ära kell kolm ja esimees ei öelnud, äh, et see nii on. ma arvan, et meie esimees mitte kunagi nii ei talitaks Miejmy nadzieję. Loodetavasti nii. nüüd saab sõna kolleeg Flanagan ja nüüd tervitaksin ka Robenta Linsi ähm, külalisi, kes on siin meie koosolekut jälgimas, tere tulemast nagu te teate, siis äh, teie küllakutsujal oli väga oluline arvamus, äh, mille ta koostas. ja nüüd saab sõna kolleeg Flanagan, palun eh,. suur tänu, tegemist oli väga huvitavate ettekannetega, aga kahjuks ka mina pidin eelarve kontrolli komisjonis käima hääletamas ja seega ma ei kuulnud seda, mida proua Hennessy rääkis aga nüüd seoses sellega, mida meie Austraalia külaline ütles ja teid tsiteerides, kestliku tuleviku edastamine oma lastele, sellega seoses tahaksin küsida, kas te nõustute, et meie tulevik oleks kestlikum meie lastele ja kui me ei ekspordiks ähm, veise, lambaliha Euroopasse, vaid meie toodaksime enda oma, sest meil on olemas äh, Äh, piisav maa selleks, et kestliku tuleviku tagamine lastele oleks paremini tagatud, kas te oleksite nõus, et oleks parem, kui Austraalia ei ekspordiks seda, neid tooteid Euroopa Liitu ja veel täpsemalt üheksakümmend viis protsenti taludest kuulub peredele üks protsent maast ja üheksakümmend üheksa protsenti siis kuulub ülejäänud viiele protsendile. mind huvitab siis täpselt, kuidas see viis protsenti protsenti, mida, mis äh, maa hulka kasutab ja kas see üheksakümmend viis protsenti tõesti äh, haldab suurt osa maast. ja veel üks küsimus. Äh, proua Hennesele, mida me kahjuks ei kuulnud, mind huvitaks see, mida te arvate praegusest ÜPP mudelist Iirimaal ja sellest, kuidas see on kujundatud olukorras kus, kus kaheksakümmend protsenti rahast läheb kahekümnele protsendile talunikele, kes toodavad kakskümmend seitse kuni kakskümmend üheksa protsenti toodetest, kas see mudel, mis meil Iirimaal on, on kestlik ja kas see aitab põlvkondade uuendamist ja nüüd lõpetuseks, mis puudutab süsinikukrediite, siis kas, mida te arvate sellest Äh, süsinikuneutraalsel viisil tootmise kohta sellisel viisil, et äh, toetused äh, võtaks arvesse ka kliimameetmete austamist ja see tulu läheb või toetus läheks otse maakasutajatele piirkonnas näiteks, kus mina elan, kus hetkel on võimalik oma kodusid kütta looduslike aspektidega, aga siin on, kas te olete nõus sellise, et siin on ka teine väärtuslik osa raha, millal inimesed minu piirkonnas saavad kasu lõigata eh, selle väärtusliku säilitamise eest, mis neil on, aitäh. suur tänu, proua McInnes, eh, palun meie eh, parlamendi asepresident suur tänu, esimees, ja aitäh komisjonile ja koordinaatoritele selle eh, kuulamise heakskiitmise eest ja see ettepanek tulenes sellest, et me saaksime oma teadmisi laiendada, mitte lihtsalt võrrelda olukorda, vaid mõista, mis maailmas toimub meil on vaja neid ettekandeid näha, need on väga selged ja suurepärased tihtipeale leiame, et põllumajanduspoliitika puudutab raha jaotamist, jah, loomulikult raha on oluline ja meile teeb muret ÜPP eelarve vähenemine seoses Brexiti ja muude teemadega. kui oluline on see rahapott äh, poliitika eesmärkidega seoses ja majandusteadlaste ja poliitikastrateegidena, kas meil on vaja rohkem, vähem või sama palju, mida te arvate eelarve küsimustest ÜPP-ga seoses ja teiseks, professor Hennessy, te tõesti äh, rääkisite, mis on toidutarneahelas valesti ja mitmesid neid teemasid oleme me siin käsitlenud, mis puudutab äh, müügivõrke ja muid aspekte ahelas. millised poliitikavahendid kõige paremini lahendaksid äh, neid valdkondi, kus me probleeme näeme? ja kas te arvate, et Euroopa peaks seda tegema ÜPP reformi käigus? ja veel üks küsimus, mis puudutab sidusrühmi ja peidetud huvisid, tegemist on olulise aspektiga. üks kõneleja ütles, kui me alustaksime puhtalt lehelt, siis ei oleks me seal, kus me praegu oleme, aga arvestades, et me lähtume poliitikas, mis on nii erinevaid muudatusi näinud pärast minu esimest raportit milline võiks see suundumus olla ja kuidas me suudame poliitikat kontrollida, sest üks põhiküsimusi mitte minule, vaid nendele, keda huvitab raha, puudutavad äh, tulemused ja kontroll. meie esindatud põhiküsimus, talunike põhiküsimus on see, et kontrolli ja sekkumist on liiga palju. mõned põhimõtted, ettepanekud äh, näitavad, et see pigem suureneb kui väheneb, kui me soovime suunatud kavasid ja hakkame tulemusi rohkem mõõtma. ja minu küsimus selles osas on, kui need puudutavad näiteks viite aastat või kolme aastat, siis kuidas me tagame, et pärast seda suudetakse samuti midagi teha, kui toetust enam ei ole? ja viimane küsimus kui meil ei oleks mingisuguseid toetusi põllumajanduspoliitikale, siis kas me tänapäeval võtaksime need kasutusele, aitäh? suur tänu selle sõnavõtu eest ja pean ütlema, et täna toimub üks väga oluline konverents mida kordadab eelarvekomisjon mitmete volinike esindamisel liikmesriikide esindajatega ja seal on esindatud ka ministrid ja mitmed äh, vabaühenduste esindajad, kohalike ametivõimude esindajad, seitsesada ligi osalejat ja räägitakse eelarvest, ma käisin seal täna hommikul ka ise kohal ja see ei olnud kõige meeldivam arutelu meie jaoks, me rääkisime erinevatest prioriteetidest, väljakutsetest, vajadustest rahastamise osas ja samuti rääkisime ka sellest, et meil ei saa olla eelarvet, mis oleks äh, nagu kummist, äh, kus äh, ei võta arvesse Brexiti mõju ja kõik rääkisid sellel üritusel Euroopa Liidu rahastamise tulevikust, et et põllumajandustootjate osas on olulisi toetusi vaja paika panna ja väga lihtsustatud või isegi liiga lihtsal viisil räägiti sellest ja öeldi, et ÜPP on põhjatu kaev ja oluline on seda toetada ja ja väga oluline on sellistel olulistel ähm, osaleda ja, ja ka sõna võtta selleks, et me saaksime muljet avaldada, sest paljudel on kahjuks liiga lihtsustatud viis sellest äh, valdkonnast ja samas ei ole neil ka piisavat infot äh, ÜPP kohta ja põllumajandustootjate sissetuleku kohta. inimesed ei tea, miks ei ole piisavalt noori talunikke miks on oluline toiduainetega äh, tagatusest rääkida ja praegusel hetkel ÜPP ei võta piisavalt äh, arvesse ja ei toimi sada protsenti, ei suuda oma rolli täielikult äh, täita, nii nagu peaks loomulikult igaüks äh, ütleb, et on vaja mitmekesisust, me soovime Euroopa põllumajandusmudelit, me tahame abistada kõige väiksemaid, kõige vaesemaid, me tahame kaitsta Euroopa keskkonda, tarbijatel on samuti üha suuremad nõudmised ja meie, kuidas meie mudeliga toime tulla, kui samas kui teisest küljest konkurents ei võta arvesse meie norme eriti mis puudutavad näiteks keskkonnakaitse aspekte, näiteks kasutatud äh, keemilised vahendid, sotsiaaltingimustest, tasustamisest, äh, töötajatest rääkimata ja väga tihti äh, läbirääkimiste käigus on põllumajandusvaldkond see, mis kannatab näiteks vabakaubanduslepete puhul on ohverdatud põllumajandus selleks, et saavutada muid hüvesid aga milline on reaalsus äh, põllumajandusvaldkonnas praegu, see vajab arvesse võtmist. parlamendisaadikud, valitud äh, akadeemikud äh, peavad sõna võtma, rääkima nendest probleemidest. väga tihti öeldakse lihtsalt, et põllumajandustootjad on omaette ja tulevad hästi toime, nende olukord on üsnagi mugav aga peab arvesse võtma, et väga palju sõltub eelarvest ja eelarvekomisjonist rohkem kui meie komisjonist. võib-olla on tegemist liiga isikliku sõnavõtuga, aga ma olen väga vapustatud veel täna hommikul kuuldud sõnavõttudest ja need arutelud jätkuvad ka täna pärastlõunal ja ma paluksin teil tõesti silma peal hoida sellel, mida öeldakse erinevatel tasanditel, erinevates äh, kohtades äh, põllumajanduspoliitikast ja üt-, ja ÜPP-st ja nüüd annaksin viis minutit ekspertidele vastamiseks ja leppida kokku, kes, äh, mis järjekorras sõna võtate, palun. Is problem? I travelled the furthest, so I will go for mina tulin kõige kaugemalt, seega saan vastata esimesena pean ju tagasi lennule jõudma. küsimusi oli palju, osad neist ei puutunud minu esitlusse, jätan need teistele ekspertidele, eriti mis puudutab ÜPP-d. ütlen aga järgmist, üks märkus puudutas üleilmset kaubandust ning Hiinat. jah, kõik turud on olulised, aga me peame aru saama, et ainult üks turg eh, ei lahenda kõiki küsimusi, kõik soovivad eh, sinna tulla, seal öeldakse, et seal on eh, miljardeid inim-, miljard inimest, müüme neile oma tooteid, oleme väga palju seda teemat uurinud ning väga väike protsent hi-, Hiina inimestest jaksavad endale seda lubada, ma mäletan, mainisin, kui kõrged on äh, selle sektori hinnad, seega see ei ole mingi võluvits, mis lahendab kõik ekspordiprobleemid. muidugi on vaja silmas pidada seda, et tuleb leida globaalne tasakaal ekspordis. küsimus puudutas ka Austraalia põllumajandusettevõtteid ja maad. neli tuhat kolmsada kolmkümmend üks hektarit on Austraalia põllumajandus äh, tootmisüksuse keskmine suurus neli tuhat kolmsada hektarit sellest ime, imelisest äh, maast, mida me siin aknas näeme, siis see oleks täiesti väärtuslik vara, aga kui me vaatame Austraalia kaarti, siis see on küll suur riik, aga suur osa sellest on kõrb, kõrbeline, neli tuhat kolmsada hektarit äh, liiva ei ole just suurt midagi, tegemist on ekstensiivsete tootmisüksustega võr-, eriti võrreldes siinsete tootmist, toot-, tootjatega. härra Flanagan esitas väga olulisi küsimusi, väga huvitavaid, suur tänu. sektor peab pidevalt äh, vastama toiduhindade küsimustele, me oleme väga palju tööd ära teinud, uurimaks, milline on äh, ekspordi erinevate turgude mõju sellele sektorile toidu eksport ja toidu, niinimetatud toidumiilid, sellele tähelepanu pööramine on tegelikult eksitav, nimelt toodete ekspordikulud, meretranspordi kulud on tegelikult võrreldes tootmissüsteemiga suhteliselt madalad, kui me vaatame meie süsteemi, kui masinas sünnib, siis äh, on väga palju kulusid, sealhulgas sööt, mille mõju on palju olulisem tootmisel seega, kuidas muuta kestlikumaks äh, seda sektorit, äh, tuleb vaadata palju teisi asju, enne kui me jõuame ekspordikuludeni, transpordikuludeni. ning kui me räägime sellest, et peaksime tarbima kohalikult, siis Austraalias kahjuks me näeme, et äh, kui, kui sageli me näeme, et tarbijad soovivad näiteks keelt süüa, kahjuks mitte piisavalt palju, seega on väga palju selliseid tooteid, mille jaoks kohalikku turgu lihtsalt ei eksisteeri, näiteks kanajalad, Austraalias neist kuidagi lahti ei saa, aga Hiinas äh, on nende hind kallim rinnalihast. me peame leidma äh, parima võimaliku turu oma tootjatele ja Hiinas see eksisteerib. kahjuks mul ei ole statistikat äh, selle kohta, saadan selle hiljem, aga Austraalia Statistikaameti andmete kohaselt on perefirmad palju tulusamad kui suurettevõtted põllumajandussektoris Austraalias. põhjus selleks on järgmine, see on väga keeruline maa, kus põllumajandustootmisega tege-, tegeleda, rääkisin, et on kakskümmend kuus miljonit looma, kakssada miljonit võrdluseks Brasiilias, meil on kakskümmend kuus miljonit äh, ja Austraalia on väga-väga suur, seega on väga keeruline põllumajandustootmisega tegeleda. näiteks aedade kontrollimine on juba täiskohaga töö Austraalias. räägime suurettevõttest ja perefirmadest, siis perefirmad äh, on tõepoolest tulusamad. aitäh! suur tänu! alustame viimastest küsimustest, proua McInnesi küsimus esimesena Teie viimane küsimus, kui meil ei oleks põllumajandustoetuste poliitikaid, kas praegu need kasutusele võtaksime, see sõltub äh, sellest, millised on väljakutsed täna, täna on need palju erineva, äh, erinevamad sellest, kui Euroopa Liit moodustati, täna on näiteks elurikkus, kliimamuutused, loomade heaolu näiteks, kas ilma toetuseta oleks võimalik nendega tegeleda, meil on standardeid ja regulatsioone, tootmisel on Euroopa Liidus väga ranged standardid, muidugi standarditega kaasnevad ka äh, kasvanud tootmiskulud, seega tarbijad maksaksid Euroopas toodetud äh, toidu eest rohkem kui praegu. Äh, teine võimalus on toetada tootjaid, see on kindlasti väga keeruline otsus. standardite kaudu kõigi äh, väljakutsetega kahjuks toime ei ole võimalik tulla. teine küsimus, tühimikud praeguses poliitikas, millised on instrumendid rääkisin oma ettekandes kliimamuutustega võitlemisest e-, esimese samba all, küsimus esitati, kuidas seda teha teadus-arendustegevusse seoses kliimamuutustega on väga palju investeeritud, on mitmeid meetodeid ja tehnoloogiaid, mille abil on võimalik äh, vähendada põllumajanduse mõju kliimale, näiteks äh, süsiniku jalajälg, jälje kaudu saab seda teha kui meil on äh, erinevad põllumajandustootmistavad, mille kaudu saab toidu tootmise äh, Äh, süsinikujalajälge vähendada esimese samba all, siis see oleks üks hea võimalus. härra Flanagani küsimus äh, maksete jaotumisega Iirimaal kaheksakümmend protsenti tooteid sa-, kakskümmend protsenti tootjaid saavad kaheksakümmend protsenti toetustest, aga nad toodavad siiski rohkem kui kakskümmend üheksa protsenti toodetest ja kindlasti rohkem kui kakskümmend protsenti maast kui me tahame võidelda turu läbikukkumise vastu, tagada, et tooted on turult, on vaja kuidagi maaga seo-, siduda toetused, kui me seda ei tee, siis me ei saa tagada ka keskkonnakaitsemeetmed, seetõttu ma usun, et toetused peavad olema maaga seotud ja sellepärast on need toetused praegu nii, nagu nad on. nii Iirimaal kui Euroopa Liidus on seda teemat pikalt arutatud seoses ÜPP viimase reformiga ning kindlasti arutatakse ka edaspidi. veel küsimusi, miks innovatsioon on toodud kestlikkuse mõistesse minu poolt? uurisime pikka aega Iirimaal ning Euroopa Liidus oma partneritega kestlikkust, mõõtsime kestlikkust põllumajandustootmisüksuse tasandil ja avastasime, et majanduslikult on, majanduslikult, sotsiaalsest ning keskkonnameetmete abil on võimalik kestlikkust tagada praegu, aga kui ei võeta kasutusele uusi tehnoloogiaid ehk innovatsiooni aspekti, siis ei ole nad kestlikud tulevikus, seega meie leidsime, et see on väga oluline kestlikkuse aspekt. edasi küsimus, kuidas seda mõõta Euroopa projekt tegeles sellega Horisont kaks tuhat kahekümne kaudu, uurisime Euroopa Liidu äh, ähm, ameti kaudu, äh, kuidas kestlikkust, äh, innovatsiooni kestlikkuse aspektist mõõta, saame väga palju huvitavaid andmeid, näiteks veekasutus, süsinikuheitmed, tootjate enda hinnang elukvaliteedile, noorte kaasamine ja nii edasi üks esimesi küsimusi, mis mul, mulle esitati, nimelt, et ma ei äh, puudutanud ettekandes tervist, väga huvitav küsimus, mul oli slaid äh, poliitikatühimike kohta, tervis oli seal samuti, võimaldasin selle siiski. ma ei teadnud, kas see küsimus puudutab rohkem teie komisjoni või, või mõnda muud, oleksin pidanud tõesti selle siia sisse jätma. oma ülikoolis oleme seda teemat ka uurinud äh, põllumajandussüsteemide raames olen uurinud äh, seda nii majanduslikust aspektist, äh, kuidas see tootjaid mõjutab, minu toiduteadlastest kolleegid uurivad seda äh, te-, ka tervise aspektist ning te-, ter-, tervishoiukolleegid on suutnud tõestada ka ekstensiivsete süsteemide kasu, suuremat kasulikkust inimtervisele majandus, keskkond, inimtervis, kui meil oleks poliitika, mis, mille raames seda kõike, kõiki neid eri aspekte suudetaks mõelda, siis, mõõta, siis see oleks väga hea, aga kahjuks selline võimalus praegu puudub. aitäh! väga palju on küsimusi, vastuseid aga vähe. alustaksin samuti viimastest küsimustest. ÜPP kui meil seda ei oleks, kas me võtaksime praegu sellise süsteemi kasutusele, olen äh, kõrvalistega nõus, väljakutsed praegu on erinevad, aga pean tagasi tulema oma esimese slaidi juurde, me soovime, et äh, põllumajandustootjad oleksid edukad, selles me oleme nõus, äh, kuidas seda teha, kas me toetame madalate kuludega kõrge sissetulekuid tootjaid, kuidas seda teha, millised tingimused tuleks sellest luua, peame vaatama siin Austraalia näidet selles, Euroopa probleem või väljakutse on aga see, et meil on väga palju kõrgete kuludega tootjaid just piirangute tõttu, ja me soovime ka, et ka sellised tootjad oleksid edukad, kuidas seda teha, kas saaks ühendada need kaks mudelit ning siit tulevadki probleemid. kui minult küsida, siis mina ütleksin, et kui nendel nende tootjatega on seatud piirangud, siis kas tuleb piirangud eemaldada äh, minna lähtepõhjuste juurde või aidata neil piirangutest üle saada, kui piiranguks on turujõud, siis ma ei pooldaks äh, to-, to-, toetusi selleks, et turutingimustega toime tulla, see ei lahenda probleemi. kui on riiklikute piirangutega tegemist, näiteks äh, tootjad elavad mägedes, siis ei saa lähtepõhjust äh, lahendada, tuleb seda probleemi kuidagi kompenseerida, pakkuda pikaajalisi korraldusi, näiteks makseid keskkonnaametite kaudu kasutada ära selliseid võimalusi. seda esiteks, teiseks eh, tsüklivastased maksed, kas see on hea mõte või mitte, üks hoiatus selle, nendega seoses, kui me räägime volatiilsusest, siis küsimus, kust tuleb puhver turul, kas puhvrid eh, loob eh, põllumajandustootja, kes peaks raha kõrvale panema näiteks järgmiseks aastaks kuidas see toimima peaks, kas osa sellest puhvrist ei peaks tulema mitte toidutarneahelast või tarbijalt ning kui äh, muudatused on erinevad, näiteks Rumeenia kolleegil äh, küsimus, siis muidugi peaksid sekkuma ka valitsused. siin tuleb mängu solidaarsus aga oluline on äh, stiimulid paika panna siin, kui valitsus algusest peale ütleb, et ükskõik mis probleemi kõrva, korral äh, tuleme meie appi ka kahjumi korral ning kui tsükli vastane äh, hinnatase on liiga kõrgel, siis miks peaks eraettevõtja üldse pingutama või miks peaks eksisteerima mingisugune solidaarsus toidutarneahelas, kui alati on valitsuse abikäsi võtta? see ei ole väga hea mõte, siis me jõuaksime tagasi sinna, milline oli Euroopa poliitika siis, kui oli ületootmine. süsteem satub ohtu siis, kui tekib ületootmine või puudub nõudlus, nõudlust pole piisavalt. Need on meie turu alused. mis on aga lahendused? solidaarsus muidugi, turu haldamine teisest küljest ka kontrolli küsimus, väga oluline on äh, arvestada tehnoloogiat, komisjon tegeleb nende teemadega praegu, kuidas näiteks kasutada satelliittehnoloogiat, teine on siin horisontaalse ja vertikaalse koordineerimise kombinatsioon, horisontaalne koordineerimine tootjate ühenduste kaudu näiteks, äh, kollektiivne instrumentide kasutamine näiteks äh, aiandussektori äh, tootjate liit on siin hea näide, mitmed tootjad äh, on leidnud väga tõhusaid ähm, lahendusi, aga ka vertikaalne koordineerimine on oluline, pakkumise ja nõudluse vastendamine, meil on puudusid tööst-, selles sektoris vertikaalne koordineerimine. Tesco alla näiteks mõned Iiri näited samuti, mida siin, mida varem mainisin laske nendel oma rolli täita, andkem neile rohkem äh, mänguruumi. ma arvan, et väga oluline on neid võimalusi kasutada. muidugi üle Euroopa, mitte igas liikmesriigis, aga üle Euroopa on sarnaseid äh, organisatsioone, mis nende väljakutsetega tegelevad, ma olen näinud näiteks äh, loode Euroopas on nii horisontaalne kui vertikaalne korraldus äh, paremini paigas kui lõun-, teatud Lõuna- või Ida-Euroopa riikides, me peaksime uurima, mil määral saame eksportida seda mudelit üle kogu Euroopa, kooperatiivid, äh, kas suurendada kooperatiivide loomist Euroopas selleks, et probleem lahendada, aitäh! suur tänu! ja oleme selle kuulamise lõpusirgele jõudnud. aga härra Fanagan on soovinud veel kiiresti mõned täiendavad küsimused esitada. palun, meil on veel paar minutit aega, härra Agnew, ma näen teid, aga palun tehke lühidalt. Uh, seoses sellega, mida professor Hennessy ütles äh, minu küsimusele vastates äh, Iirimaa maks-, mak-, toetuste süsteemi kohta Äh, pean selle juurde tagasi tulema, kuna ma leian, et te lihtsalt pikendate müüti oma vastusega, mis on juba pikka aega levinud. ka ise uskusin seda müüti mõnda aega, uskusin argumente miks, miks kakskümmend protsenti tootjaid saavad kaheksakümmend protsenti rahast, on loogiline, nad toodavad rohkem ja nii edasi, aga need arvud, mis meil tegelikult on, näitavad, et tegelikult kakskümmend seitse protsenti toodetest sealt tuleb seega küsimus, kas teil on mingisugused teistsugused arvud? kuna, kui meie arvud on õiged ja arvan, et on, on tegemist suure probleemiga. ütlesite ka, et see on maakasutusega seotud, maksed on seotud äh, sellega, mida varasemalt tehti. Nad võivad tegeleda hoopis teise sektoriga praegu, aga saavad endiselt põllumajandustoetusi. see on võimalik, see müüt levib kakskümmend protsenti toodetest peavad saama kogu selle raha, kuna lõviosa toodetest tuleb neid, aga meie andmed näitavad et, et kakskümmend protsenti toodetest saavad kaheksakümmend protsenti rahast, aga toodavad ainult kakskümmend seitse protsenti tooteid, see on nagu rikkurid ja kommunism. härra Agniu, palun. pean samuti oma küsimuse juurde tagasi tulema, kaheksakümmend üks protsenti kaubanduse moonutamine Uus-Meremaal kas saaksite täpsustada seda, aitäh? W nawiązaniu do pytania pana posła Flanagena. E, ja palun nüüd vastust härra Flanagani küsimust. kakskümmend protsenti saavad kaheksakümmend protsenti maksetest Need on need põhimõtteliselt äh, toiduainete tootjad, seda võite kontrollida, seda võite vaadata Eurostatist, komisjoni pädevate isikute sõnavõttudest, põllumajanduse peadirektoraadist ja ka mina ise olen näitajaid analüüsinud ja ma arvan, et professorid, professorid jõuavad samasuguste tulemusteni, aitäh. Thank you. Sorry, I missed your comments, chairman. I didn't have... ma tänan, mul ei olnud klappe peas, ma vabandan. kohe ei märganud. härra Fallagani juurde, ma olen väga üllatunud. jah, ma olen ülevaadetega tegelenud aastaid ja tuginenud Iirimaa peamistele, eh, peamistele uuringutele ja eh, saadakse toetust, et ajalooliselt on nad rohkem äh, tootnud seetõttu, aga muidugi võin need andmed veel üle vaadata. jah, eh, see, mida nad täna saavad, eh, seondub nendega, mida nad aastatel kaks tuhat kolm, neli, viis tootsid, aga see seondub ka nende ter-, maavaldusega, kui suur see on. Need, kellel on suurem, need saavad rohkem. jah, eh, me premeerime nüüd põllumehi nende tootmisotsustest, mis nad langetasid kümme aastat tagasi, see tõesti on eriskummaline, aga mis teha? jah, suuremad äh, ettevõtjad saavad rohkem toetust, sest see seondub nende maa suurusega, ähm, aga mis puudutab äh, toetusi, mis on äh, keskkonnakaitseks ette nähtud, on väga head, aga nad peavad olema ka seotud maa-alaga, maa suurusega. ja me leiame, et seni, kuni eh, maaga on seotud eh, toetused, siis on meil mitmesugused võimalused, kuidas tagada rahva varastamine. Uh, Uus-Meremaa kohta. Uus-Meremaa toetab ainult saja neljakümne miljoni dollariga, see on üks protsent, aga sellest saja neljakümnest miljonist dollarist eh, suur osa läheb ära turu toetamiseks ja sellepärast see moonutuse suur protsent. jah, toetus on väike, aga samas kasutatakse toetust väga mm, äh, turgu moonutavate instrumentide huvides. Kanadal on miinimumhinnatase, mis on kõrgem kui turuhinnad maailmaturul, aga ainult paar protsenti äh, see on miinimumhindade süsteem, see ei ole selline süsteem, Äh, mis mujal on, see on üsna väike toetus siiski, üle turuhinna. proua Mekin, um, ma tänan, et olete nii lahke. jah, ma äh, siin mõtlesin, et mõned äh, need kitsendused, mis on pinnase kvaliteet ja veepuudus endas, aga tööjõust ei räägitud. kui me vaatame ringi, siis vähem ja vähem inimesi tahab põllumajanduses töötada. jah, siin eh, Iiri piimatootjatel mm, eh, mm, on probleemid, sest keegi ei taha nende karja lüpsta. Eh, näib, et see on teravnenud viimasel kaheteistkümnel kuul rohkem kui varasemal ajal, mis ma olen siin kojas olnud. nii et mõned mõtted palun ka tööjõu kohta. okei okay,, thank you. ma tänan jah, see projekt, millest ma enne rääkisin, et kuidas jätkusuutlikkust mõõta, kui me vaatame sotsiaalset jätkusuutlikkust põllumajandusettevõtetes, elukvaliteeti ja kuidas seda tunnetatakse, oli üks küsimus ja põllumehed leidsid väga palju kontrolle ja äh, skeeme tuleb äh, Euroopa Liidust äh, väga negatiivset on palju sotsiaalses plaanis. jah, tööjõudu napib, kui me vaatame ringi rahvusvaheliselt, siis see võib tõesti suureks probleemiks kujuneda. see USA, California süsteem, kus väga palju võõrtööjõule loedetakse, loodetakse põllumajanduses. nüüd tarbijad on selle poliitika kahtluse alla seadnud ja ka eetilised küsimused tõusetuvad, kui toodetakse nii. Uh, mina lisaksin ka asi ei ole ainult põllumajanduses, ma äh, kõikjal ju nii tahetakse linnades elada ja mitte maal elada, ei taheta põllumajanduspiirkondades töötada, aga äh, kogu tarneahel töötlevas tööstuses on samuti oskustöölisi väga raske leida, meil Austraalias on spetsiaalsed toetuse kavad oskustega töötajate toetamiseks, aga see on kogu aeg jooksev probleem olnud Uh, ja ma lisaksin, et tulemuseks on, et robotiseerimine kiireneb. suur tänu kõigile ja veel mõned väikesed äh, märkused minu poolt. ühine põllumajanduspoliitika on mitmekesine, mitmed äh, toetused on seotud tootmisega ja tegemist on võimalusega, mis eksisteerib. kõik äh, riigid ei kasuta seda, aga samas see võimalus on olemas ja see on ka vajalik. see tootmisega seotud abi on oluline kolmkümmend protsenti esimese samba, äh, näiteks rohestamise osas rohestamine ei puuduta väikeettevõtteid, see teeb olukorda, olukorra lihtsamaks. ja lisaks rõhuasetus keskkonna valdkonnale, siin on nõudmised ja tegemist on maksumaksja rahaga. asjad ei ole ka sellega seoses lihtsad, olukord on võrreldes varasemaga erinev kritiseeritakse ÜPP-d, jah, me kõik teame, me mõistame seda, meie eelkäijad tegutsesid selle nimel, mitmed meist olid siin ka eelmisel ametiajal ja minu arvates me oleme väga palju edasi liikunud, võib-olla ei ole sada protsenti edukaid tulemusi saavutatud, aga asjaolusid on võimalik muuta ja ma arvan, et me oleme selle teema nüüd lõpetanud, tegemist oli väga olulise arvamuste vahetusega mis ähm, on väga kasulik ja me saame kõige, kogu seda infot ka edaspidistes aruteludes ära kasutada. ja väga tähti, tihti kuuleme me sarnaseid sõnavõtte siin meie komisjonis. ja meil on vaja neid teemasid käsitleda ka teiste organisatsioonide, teiste esindajatega selleks, et näha, millised on ühised reaktsioonid, selleks, et selgitada, milline on ühine põllumajanduspoliitika. selle puhul ei ole tegemist lihtsalt eelarvereaga, see läheb palju kaugemale, see on oluline meie eh, tarbijale. mitmed isikud eh, leiavad, et eh, tänapäeval on vaja va vaadata ka tulevikku ja ma sooviksin tänada kohale tulnud eksperte, meil on väga hea meel selle üle, et meil oli võimalik kuulata teie sõnavõtte. ja nüüd liigume me edasi järgmise päevakorrapunkti juurde ma ei tea, kas tegemist on äh, meeldiva teemaga või mitte teie jaoks meie sõber Helen, kes äh, sekretäriaadis juba mõnda aega töötab, äh, lahkub äh, transpordikomisjoni tööle ja me soovime teda tänada kogu tehtud töö eest ja soovime talle kõike paremat tulevastes tööülesannetes ja loodan edukat tööpõldu ja kui teil on mõni vaba hetk, siis tulge meile alati siia põllumajanduskomisjoni külla meil on alati hea meel teid siin vastu võtta ja meil oleks alati hea meel teid uuesti näha. ja me oleme alati avatud äh, teid vastu võtma. aga suur tänu Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Może Pani pozostać z nami, jeśli nie ma Pani jakichś... Veel kord äh, suur tänu. Ja kui teil muid kohustusi ei ole, siis võite siia jääda, aga ma mõistan, äh, et kui eelkõnelejad peavad nüüd lahkuma. Igal juhul suur tänu tulemast ja ma olen kindel, et meil on ka muid võimalusi, millal erinevate äh, ürituste käigus kohtuda ja ma kutsun teid äh, Äh, üles põllumajandusvaldkonna äh, huvide eest seisma, sellepärast et põllumajandustootjad on siin tarbijate huvides äh, ja kõik, mis on hea tarbijatele, on hea meile kõigile. Oh, Proszę Państwa, jeśli nie ma potrzeby przerwy... Head kolleegid, kui väikest pausi ei ole vaja, igal juhul tänasime siin Heleni, kes on meile alati olnud väga sümpaatne. ja aga samas on alati hea uusi kogemusi omandada, nii ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde ja meie külalised Ungarist ja Saksamaalt on siin meiega, kes juunikuus, kaheteistkümnendal juunil Põllumajandusnõukogus rääkisid Euroopa sooja deklaratsioonist ja võimalisus, võimalusest kaunviljade tootmist suurendada. vastab tõele, et valgu küsimus on väga oluline, eriti eh, nii inim- kui ka, inimtoidu osas kui ka sööda osas ja annaksin nüüd sõna meie külalistele, kes on siia tulnud. kolleeg Denano Kutsel kes, nagu te teate, varmastab sel teemal raportit ette. ja kõigepealt äh, annaksin ma sõna härra Denanole selleks, et ta saaks seda teemat meile tutvustada ja seejärel saame anda sõna meie külalistele. koordinaatorid on teie ettepaneku heaks kiitnud ja sellepärast on see päevakorrapunkt äh, meil kavas ja palun, härra Tänana. suur tänu, ja ma loodan, et ma ei ütle midagi, mis läheb ekspertide sõnavõttudega pärast vastuollu, aga igal juhul ähm, sooviksin tänada teid, et äh, meie kutse vastu võtsite ja olete äh, peatselt meile tutvustamas oma vaatenurka valgu küsimuses. tegemist on teemaga, mis on juba pikka aega laual olnud Euroopas laiemalt ja vastab tõele, et äh, praegusel hetkel räägime me valgust nii äh, loomasööda kui ka inimtoidu võtmes, lähtudes muudest problemaatikatest, mis on seotud keskkonna, kliima ja muude valdkondadega valgu küsimus Euroopas on oluline ja mis peaks minu arvates olema eh, rohkem ähm, nähtav. Ähm, tegemist on väga olulise asendamatu valguga meie toidulaual ja tegemist on taimse ühendusega ja kõik äh, see on põllumajandussektoris äh, oluline selleks, et meie vajadusi katta, on meil vaja arvesse võtta ÜPP muutusi, põllumajandusturg äh, on valmis, äh, samas on tootjad tihtipeale spetsialiseerunud ja mis puudutab äh, valgu küsimust ja selle mõju kliimale Äh, valgu küsimus on väga kompleksne teema ja see on kahe olulise väljakutse keskmes, mille me peame reageerima, äh, toiduga tagatus ning äh, keskkonna ja kliimavaldkond, millest ma viitasin. mis puudutab nüüd toiduainetega taga, tagamist, siis Euroopa Liidus on meil vaja seda katta nii loomakasvatuse osas, maailma Äh, turul on äh, olnud väga oluline areng, äh, mis tekitab pingeid, juhul kui need lähenemised jätkuvad, mis puudutab demograafiat ja majandusarengut teatud piirkonnas, mis puudutab valgu tarbimist, sealhulgas eriti just lihavalgu tarbimist. tahaksin siinkohal tähelepanu pöörata sellele, et Hiinast, äh, kes äh, tarbib väga palju soojat äh, ja on suuruselt teine tootja Brasiilia järel, on paika pannud strateegia, mis võib ohtu saada, seada olukorra seoses sooja ostmisega Äh, tootmist kontrollib Hiina Brasiilias olulisel määral, tegemist on massiivsete investeeringutega äh, ja ka sõlmpunktides, näiteks sadamas ja tehastes, kus soojat äh, töödeldakse. ja sellele lisaks on sooja kasvatamise alad Hiinas tugeva surme alla pannud kliimaküsimused ja survestanud Brasiilias ka Amazonase eh, metsi, eh, lisaks sellele kasutatakse GMO-sid, eh, mis Euroopa Liidus ei ole teretulnud. lämmastiku kasutamine mõjutab keskkonda väga oluliselt tegemist on väetisega, mis on väga stabiilne, mis reageerib Äh, sünteetilistes väetistes väga tugevalt ja nagu te teate, tekitab äh, ka kaskaadi äh, mõju laiemalt. lisaks sünteetilisele väetisele mida kasutatakse toitainena selle taime kasvatamisel, tekitab see väga palju kasvuhoonegaase ka oma tootmistsüklis äh, ja nagu te teate, siis tegemist on kolmsada korda tugevama mõjuga kui CO2 puhul. see tegemist on ähm, olukorraga, mis on väga keeruline, me näeme, et me ei suuda enam kohandada selle tootmistsükliga, tegemist on olulise valgurikka allikaga kui me suudame äh, arvesse võtta äh, tasakaalustamast äh, mitmetel tasanditel ja ja seda, et sooja tootmisel on vaja leida oma roll, mis oleks palju suurem ka Euroopas. see tähendab, et meil on vaja paika panna Euroopa kava, mis oleks ambitsioonikas ja kestlik kultuuride võtmes, ükskõik milline nende valgusisandus ja me peame muutma oma tootmismudelit. see kava peab saavutama mitmeid eesmärke, kõigepealt käsitlema mitmeid allikaid ja põllukultuure, mida me kasutame inimtoiduks ja loomasöödaks, näiteks kui ma võtan siin äh, kaunviljade tootmise, siis tänu oma sümbioosile ei ole vaja kasutada sünteetilisi väetise, kui kasvatada erinevaid kultuure koos meil on vaja tootmist, mille biomass oleks maksimaalne, kasutada häid praktikaid ja põllukate peaks olema aastaring, ringne, välja tootada territoriaalsed valdkonnad selleks, et töödelda eh, näiteks ja kasvatada kult-, põllukultuure koos näiteks eh, soojad valdkondades, kus kliima on selleks kõige öö, eh, paremini kohanenud. meil on vaja toetada erinevaid sektoreid riskide võtmisel, me peame toetama segakultuure, eh, söödavilja, eh, heintaime, erinevaid versioone, lisaks ka teravilju, segavilju sealhulgas. me peame pühenduma erinevate mm, eh, sortide valimisele, uute sortide hulgast, mis suudavad kõige paremini eesmärke täita, me peame toetama täppispõllumajandust selleks, et kohandada võimalikult kiiresti eh, lämmastikväetist, me peame vältima raiskamist, me peame toetama uusi teadmisi läbi väljaõppe, toetama kõike tüüpi uuendus- ja teaduslahendusi mis võtavad arvesse erinevate valdkondade kogemusi ja kus on tihtipeale olemas uuenduslikud lahendused, me peame välja töötama logistika eh, ja salvestamise ja hoiustamisvõimekust. mitmed ühenduse poliitikad eh, seoses valguvaldkonnas vajavad eh, arvessevõtmist ja kooskõlastamist ÜPP-s on praegusel hetkel juba teatud reageerimisvahendid näiteks rohestamis ja vabatahtlik tootmisega seotud, äh, meil on vaja neid kohandada selleks, et neid paremini toimima panna, aga lisaks sellele peame maaelu arengut paremini toetama, kus on mitmeid äh, äh, kliima, keskkonna ja tootmistoetused olemas. lisaks sellele peame me küsima, milline on ÜPP tulevik seoses täiendavate vahendite lootmisega selleks, et toetada segukultuure, selleks, et kasutada äh, Äh, vajalikke ökosüsteeme, mida annavad meile ähm, kaunviljad, lisaks sellele, mis võtab arvesse valgurikaste äh, sortide kasvatamist, meil on vaja erivahendeid selleks, et käivitada sellised tootmised ja tagada erinevad lahendused, et tagada tasakaalustatus nii töö, loomasööda kui ka inimtoidu vahel ja väetamise vahel ja tegemist on olulise teemaga, mille kaudu meil on võimalik min-, liikuda edasi kaugemale praegusest tööst. naabruskonna poliitika on minu arvates samuti oluline, sellepärast et meil võib tekkida valguviljade puudus, arvestades, mis toimub Ukrainas ja ma tahaksin äh, enne lõpetamist äh, kasutada seda võimalust ja öelda, et äh, kokkulepped, mis on kaks tuhat kaksteist aastal saavutatud ja Blair House'i kokkulepe üheksa, tuhande üheksasaja üheksakümne teisest aastast on olulisel määral olukorda mõjutanud ja me peame arvesse võtma meie tootmismeetodeid ja tarbimisvahendeid ja tahaksin öelda, et ma olen valmis kuulama ära kõiki kolleege, kes soovivad panustada minu raportisse ja kindlasti on võimalusi eh, eriarvamuste arvessevõtmisega, mis on tõenäolised meil on vaja erinevaid äh, uusi variatsioone tootmisüksustest, äh, katsetalusid ja nii edasi, meil on vaja arvesse võtta valgu küsimuses Euroopas äh, uusi lähenemisi, millest lähtuvalt meil on võimalik valgu sõltumatust suurendada, aitäh. suur tänu, teie olete ka selle mm, Äh, punkti arutelu taustal ja ma tahaksin siin veel kord äh, tervitada meie külalisi, kõigepealt annaksin Ungari äh, asepõllumajandusministrile sõna, kelle nimi on härra Haniot, härra Naagi ja meiega on ka Saksamaa esindaja härra Neumann, palun, teil on sõna. Neumann, tärsam, hölgem is lugupeetud esimees, kolleegid. mul on väga suur au, et saan täna esitleda seda deklaratsiooni Euroopa Parlamendis. neliteist liikmesriiki on selle juba allkirjastanud. see puudutab äh, valgurikaste taimede kasvatamist. väga oluline, et see sõnum jõuaks võimalikult äh, paljude Euroopa kodanikeni. Ungari on alati toetanud äh, valgurikaste taimede lev-, äh, kasutuse levikut ning tahaksin viidata ka Donau deklaratsioonile, niinimetatud äh, sojadeklaratsioonile. Euroopa sojadeklaratsiooni algatus tuli aastast kaks tuhat seitseteist, kaheteistkümnendal juunil Saksamaa ning Ungari esitasid selle deklaratsiooni Põllumajandus- ning Kalandusnõukogus. Ungari alalises esinduses kirjutasid alla Soome, Kreeka, Holland, Luksemburg, Horvaatia, Saksamaa, Itaalia, Rumeenia, Slovakkia ning Sloveenia sellele deklaratsioonile. Neid esindasid seal põllumajandusministrid tegemist on väga suure edusammuga, nimelt et neliteist liikmesriiki seda algatust toetavad. see on meie ühisalgatus ning meie ühine eesmärk. daamid ja härrad, Ungari põllumajanduspoliitika on suunatud sellele, et edendada valgurikaste taim, taimede levikut ning tagada, et eh, loomasöödas olevad valgud oleksid GMO-vabad kestlikkus äh, põllumajanduses on väga oluline ka toiduohutus ning toiduga kindlustatus ning muidugi äh, tervislikud äh, toitumistavad. väga oluline on see, et me näitaksime Euroopa tarbijatele, et kestlik põllumajandustootmine tähendab, et tuleb ühendada erinevad tootmistavad, mille abil on pinnast võimalik hoida heas, tagada pinnas hea kvaliteet Äh, ning samas ei kahjutata elurikkust, äh, tagatakse piisavalt geneetilisi ressursse. see uus struktuur tähendab tootjate jaoks seda, et äh, nad tunnust-, tunnustavad, et nad peavad järgima kestliku põllumajanduse eeskirju, vastasel juhul on negatiivne mõju sellel kestlikkusele ning nende konkurentsivõimele. tulevik peaks olema GMO-vaba tootmine selleks, et sellist tootmist edendada, äh, algatasime me valgurikaste taimede äh, programmi, mis on keskendunud kaunviljadele. tootmise edendamiseks on oluline just äh, ÜPP raames rohestamine. ÜPP üks sambaid on niinimetatud ökoloogilise kasutuse eesmärgiga alad samal ajal saavad tootjad kasutada selliseid äh, taimi, mis aitavad äh, parandada ka pinnase kvaliteeti. on oluline, et äh, Euroopa Komisjon võtaks vastu sellised meetmed, mis aitaksid tagada ka taimekaitse selleks, et suurendada, maksimeerida elurikkuse bioloogilist mõju. taimekaitsevahendite, teatud taimekaitsevahendite keelamine võib viia ähm, valgurikaste taimede äh, kasvatuses muudatusteni kolme koma viie protsendi asemel eelmisel aastal õnnetus Ungaril kolmteist protsenti otsemakseid äh, selle, kasutada selle sektori edendamiseks, lisaks kaks protsenti kuulutatakse toetustele, mis on seotud äh, kuivsöödaga, kolmteist protsenti pluss kaks protsenti toetusi kasutab, on täielikult äh, Ungari tootjate poolt kasutatud. ministeerium kuulutas kaks tuhat, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal välja programmi, mis on suunatud GMO-vabade äh, Ähm, soojataimede kasvatamisele Ungaris. meie leiame, et Ung-, Euroopal on vaja põhjalikku valgulikaste taimede poliitikat ning see poliitika tuleb kujundada nii, et see oleks keskendunud siseriiklikele ressurssidele, selleks, et leida tasakaal äh, sojaubade impordi tulenevates probleemides. meie riiklik programm on keskendunud äh, GMO taimede asendamisel, aga leiame, otsime ka alternatiivseid toiduallikaid sööda, loomasöödas. poliitika on keskendunud äh, pinnase kvaliteedi parandamisele ning säilitamisele. alustuseks keskendusime GMO-de vähendamisele, järk-järgult äh, on programmi laiendatud üks äh, fookusala programmis on see, et GMO soja asendatakse alternatiivsete taimedega alfa-alfa ja teised. Need on, äh, tegemist on väga oluliste valguallikatega loomasöödas. peame kohandama tootmismeetodeid äh, uue globaalse nõudlusega nõudlus äh, valgurikaste taimede järele tõuseb nii Euroopas kui globaalselt ning meie eesmärk on edendada süsiniku tasakaalu parandamist ning taimekaitsevahendite vähendamist toetame samuti. võimalus vähendada äh, väetiste lämmastiku mõju on siin samuti, kuna sellistel taimedel, sellised taimed fikseerivad pinnases lämmastikku. peame toetama ressursside tõhusamat kasutamist, selleks on põllumajanduspoliitikas meetmeid, mis toetavad erinevaid tootmissüsteeme, innovatsiooni, logistikat, tootmist ning toetatakse turu arengut ühtluskontiinumis. strateegia peab rajanema piirkonna eripäradele, mis puudutab taimekaitset ning äh, toidutööstust, siis teadus- ning arendustegevusel on siin oluline roll, nimelt tuleb leida asendus äh, muudest piirkonnast imporditud sojaubadele. mõned meetmed, mis on deklaratsioonis mainitud, selleks, et GMO-vabasid proteiine, äh, valguallikaid äh, loomasöödas kasutada vastavalt äh, keskkonnameetmetele, et oluline eesmärk siin on kestlike meetodite kasutamine samuti tuleb edendada rapsi, päevalille ja seonduvate toodete kasutamist loomasöödas. Need on samuti olulised valguallikad söödas. lisasime olulise elemendi ka strateegiasse, oleme loonud õigusliku aluse GMO-vaba märgise kasutamiseks. Nende meetmete mõju mõjul on võimalik luua toidutarneahel, mis on täielikult GMO-vaba. üks oluline sammas siin on teadus- ja arendustöö võimaluste kaardistamine, tuleb rõhutada et uute liikide aretamine Äh, on saagikuse vallast oluline näiteks äh, valgurikaste seemnete kasutamine uute tehnoloogiate abil ning samuti on võimalik kasutada valgurikkaid taimi rohkem äh, loomasöödas tänu sellele. veel üks oluline eesmärk analüüsid, mis on vajalikud äh, teadus-arendustegevuse jaoks. üldine eesmärk on asendada GMO soja loomasöödas. teadustulemusi tuleb ka rakendada ning äh, tootjaid tuleb nõustada selleks, et nad kasutaksid äh, paremini ära positiivseid keskkonnamõjusid ning külvikordi. soovime luua sellise programmi, mis edendab kestlikku ning vastupidavat põllumaja, põllumajandustavasid. pikemas perspektiivis on programmi eesmärgiks vähendada sõltuvust Lõuna-Ameerika sojaimpordist. Euroopa Parlament on kindlasti samuti pühendunud nendele eesmärkidele. seega palun teie tuge. mis puudutab Euroopa Komisjoni, siis kutsume komisjoni üles äh, kasutama selles menetluses äh, kättesaadavaid võimalusi. volinik Hogan on äh, midagi sarnast juba lubanud ning loodan, et see ka õnnestub. härra esimees, lugupeetud komisjoni liikmed, mu daamid ja härrad. Saksamaa tervitab seda algatust, mis teil siin on, et tegelete valgukultuuride edendamise teemaga jah, lugupeetud esimees, daamid ja härrad, lugupeetud härra Naagi, Saksamaa tervitab teie komisjoni algatust tegeleda valgukultuuride edendamise teemaga ja tervitame seda, et tunnete selle tähtsa teema vastu huvi. jah, pärast Ungari kolleegi tahaksin ma veel täiendada eh, sooja deklaratsiooniga oleme me eh, ette näinud meetmed, mis Euroopas peaksid nüüd peatama tagasimineku äh, soojakultuuride kasvatamisel. ja äh, nüüd on vaja toetada omamaiseid äh, äh, kultuure, valgukultuure, toetada meie põllumehi, kes neid kasvatavad. samuti on vaja tarbijaid informeerida toitumisest ja taimsetest allikatest, valguallikatest. jah, pole kahtlust selles, et et eh, kõigepealt eh, kaunviljade eh, suurem kasvatamine on panus jätkusuutlikkusse põllumajandusse Euroopas sest see laiendaks külvikorda, kus praegu on meil domineerivad ainult mõned Eh, kultuurid, samuti mõjutab positiivselt pinnast, kliimat ja bioloogilist mitmekesisust ja selle poolest on teistsugune kui raps, aga samas ei ole ta veel ikka konkurentsivõimeline ja eh, ei ole veel külvikorda sisse arvatud ei Saksamaal ega Euroopas. teiseks, tegemist on tähtsa jätkusuutliku valguallikaga, eh, mida vajab ka meie loomakasvatus ja kui me impordime soojad, siis tegelikult sellega me pälvime kriitikat, kuna äh, selline sooja tootmine toimub põliselanike äh, äh, arvelt ja samuti hajutakse maha metsasid. meie Saksamaal oleme läinud juba kaugele selle teemaga, kaks tuhat kaksteist on meil meie valgukultuuri strateegia ja me rakendame seda ka ellu ja Ehm, me oleme väikest, mõnede aastatega kahekordistanud eh, oma pinna, mis on nende kultuuride all, aga mureks on see, et komisjon ja Euroopa Parlament ehm, on eh, greening eh, raames ette näinud, et ei tohi enam ökoloogilise sihtorbega ehm, maa-aladel kasutada taimekaitsevahendeid. me palume, et te mõtleksite selle üle järele ja arutagem seda, kui me räägime aastast kaks tuhat kakskümmend plaanidest. meil Saksamaal aastast kaks tuhat kaksteist on ka uurimisprojektid, eh, mis puudutavad eh, liblikõieliste kasvatamist ja aretamist. meil on ka üle saksamaalised sooja, samuti lupiini, põldoa ja herneste ehm, sellised demonstratsioonvõrgustikud loodud. peale selle on meil ka dialoogplatvorm valgusöötade jaoks. me tahame, et rohkem kasutaks ka loomakasvatuses valgusöötasid aastatel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend me eraldasime kakskümmend seitse miljonit eurot nendeks eesmärkideks ja see peaks olema nüüd eeskujuks Euroopa vastavatele algatustele, nii et toetame komisjoni siin kahel käel. ma tänan e, nende sõnavõttude eest. kõigepealt härra Tananu ja siis meie eksperdid Saksamaalt ja Ungarilt, Ungarist, äh, kõik said sõna ja nüüd ma annan sõna kolleegidele üheks minutiks. põhimõtteliselt Euroopa Liit sõltub äh, Ameerika mandrist äh, sellest valguallikast ja sooja on asendamatu äh, Äh, loomasöödana. me kasutame liiga vähe, eriti Prantsusmaal, seda kasvatame, et olla äh, sõltumatud. Äh, toiduainete sõltuvatusega see kooskäi ei käi ja see on väga ohtlik. arvestades mitmeid probleeme, mis meie tootjatel on olnud, ja ka kaubanduslepped USA-ga, see on tõesti pidurdanud meie tootmist nagu te teate, siis Prantsusmaa impordib väga palju, aga meil oleks võimalik toota palju rohkem, kui Euroopa Liit seda lubaks, nii see ei ole, meie eh, taimse valgu sõltuvus on väga tõsine ja seetõttu peame me välja töötama, nagu öeldud, erinevate põllukultuuride kasvatamist, eh, mis sisaldavad palju valku ja kui me oleksime suveräänsed oma riikides, siis oleks meil võimalik seda teha. Euroopa Liit eh, on suveräänsusest üha enam loobunud seoses rahvusvaheliste kokkulepetega, mis takistavad igasuguse kontrolli siseturul ja eh, minu küsimus on järgmine, mida te plaanite teha selleks, et meie soojatootmisvaldkonda suurendada ja konkurentsieeliseid tekitada, mida te konkreetselt plaanite teha? aitäh. Państwo są suur tänu. deklaratsiooni autor on see, kes sõna võttis neil ei ole midagi öelda võimalike lahenduste kohta, see on komisjoni, nõukogu, parlamendi, härra Hausling järgmisena, palun. Äh, jah, ma tänan nüüd ettekannete eest, jah, komisjonist ootame aruannet juba kaua ja strateegiat samuti kaks tuhat kümme ma tegin selle kohta aruande, vahepeal ei ole mitte midagi toimunud Eh, jah, Mercosuri lepinguga mm, ka kõik on jäänud nii, nagu on, status quo juurde. Euroopal on vaja oma strateegiat ja eh, kaks asja siin arutelus mind pisut panevad muretsema. jah, liiga palju räägitakse soojast, aga sooja on ainult üks osa on teisi liplikõielusi, mis vajavad eh, edendamist eriti just põhjapoolsetes liikmesriikides ja tähtis on ka, et külvikorda oleksid nad integreeritud. kas me tahame sama teha, mida Lõuna-Ameerikas tehakse et, et eh, kümme protsenti eh, iga ettevõtja pinnast peab minema libikõieliste alla nüüd need meie ökoloogilise sihtotstarbega alad, see on ainult üks aspekt, aga me tahame sellest ju kaugemale minna et iga põllumajandusettevõtja saaks kasvatada tepliköielisi ja kas siis pestitsiididega või ilma, ma arvan, et ilma saab ka. ja härra Neumann, jah, et erinevates riikides on erinevad strateegiad, näiteks kasutatakse ka tootmisega seotud toetusi, miks meie Saksamaal seda ei võiks teha? kuusteist liikmesriiki kasutavad seda võimalust, Saksamaa seda ei tee, see oleks üks võimalus, kuidas valgukultuure rohkem kasvatada. härra Agnew. ma tänan. jah, me räägime probleemist, mis Euroopa Liidul on, et kolmkümmend miljonit tonni sooja eh, tuleb eh, importida selleks, et meie põllumajandusloomad oleksid söönud ja raske on seda asendada, aga samas me saeme seda oksa, millel me istume. Eh, ja seda ühelt poolt põhjusel lootes, et meil õnnestub see geemmuund sooja asendada mitte muund soojaga ja see saab olema raske, sest mitte muund soojat on väga raske kasvatada esimesel aastal, kui ma siin olin, tuli Rumeenia delegaati, delegatsioon, kes ütlesid, et neile öeldi, et nemad ei saa enam eh, muund soojauba kasvatada, kui nad Euroopa Liidu liikmeks hakkavad ja nad loobusid sellest ja hakkasid kasvatama mitte muund kultuure ja paraku ebaõnnestusid, see ei ole üldse kerge. ja öö, eh, soojas on nelikümmend kuus protsenti kuivaines valku ja teistes kultuurides on seda tunduvalt vähem. liblikõielised eh, ka eh, seovad ju lämmastikku, nii et on vaja ikkagi vaadata asjadele õigest vaatevinklist. härra Andriu, palun kaks minutit. suur tänu. kõigepealt tahaksin eh, tänada äh, Ungarit ja Saksamaad selle algatuse eest. me oleme väga palju rääkinud sellest teemast, aga nüüd näeme konkreetseid samme ja see on väga oluline. ja ma olen täiesti nõus, et tegemist on väga olulise teemaga lähtudes äh, kolleegi äh, raportist, härra Tänana raportist, on meil ka kasutada neid algatusi selleks, et komisjon lõppude lõpuks tõelise seisukoha kujundaks. praegusel hetkel on tegemist strateegia, räägitakse valgu teemast, aga Euroopa Liidu tasandil ei suuda me äh, tagada toiduga kindlustatust liikmesriigid, nii nagu siin juba tõstatus, siis peavad üheskoos parlamendiga komisjoni survestama kiiresti tegutsema ja konkreetsete ettepanekutega välja tulema selles osas, mis puudutab Euroopa Liidu valguga varustatuse sõltumatust. jah, ma tänan nende ettekannete eest, meil Baieris aastas kaks tuhat kaksteist Donau valgustrateegia võeti ka kasutusele ja meil on hea meel, et nüüd Euroopa Liidu tasandil ka tõesti valgustrateegia juurde tullakse. me arvame, et mis puudutab soojat ja põldupa ja herneid, siin on meil suur-suur potentsiaal ning on vaja iseennast varustada nende kultuuridega, aga samas ma arvan, et tõenäoliselt need eh, ülemaailmne metsade maharaiumine, vihmametsade hävitamine, eh, see on midagi, mida me vaevalt et suudame mõjutada eh, Mercosur hakkab lihtsalt sel juhul eksportima hoopis Hiinale meie asemel, nii et siin ma ei oleks nii lootusrikas, aga aga tähtis on, et me tõesti üritaksime rohkem toota valgukultuure. härra Neumann, te ütlesite, et greening äh, ka seoses äh, ja keeld, mis nüüd on taimekaitsevahendite kasutamisel nendel aladel, et äh, see on suureks probleemiks, te saate meid aidata, meil on praegu kolmepoolsed äh, Ähm, käimas ja me jäime napilt, äh, napilt kaotajaks, sest äh, äh, jah, meie oli, jäime vähemusse, sada häält kaalus meie soovi üle, aga teil nüüd, mis puudutab nõukogu ja koondmäärusele läbirääkimisi, me loodame, et meil õnnestub siin nõukogu veenda ja et tulemuseks on hea valgu kultuuride strateegia Euroopa Liidus. minister Nats. härra Nats ja peadirektor Neumann, ma rõõmustan selle üle, et te andsite selgituse. jah see äh, valgustrateegia, mis meil oli viimasel kahekümnel aastal, äh, oli väike. Äh, ja kui me tahame jälle nüüd kolmsada tuhat hektarit täis kas-, külvata, nagu meil varem oli, siis see läheb maksma kuuskümmend tuhat eurot Äh, selle muidugi kontrollikoda kontrollib üle, aga seni on minu arvamus, et on vaja muuta tegevuspoliitikat ikkagi, luua tingimused nende kultuuride viljelamiseks. ma olin Baierimaal ühes suures majandis. Äh, neil on öö, äh, suur pind praegu valgukultuuride all ja meil Baierimaal on probleemiks see, et väga palju ikkagi imporditakse sisse jah, see, et nüüd otsustati, et ökoloogilise sihtotstarbega alal ei tohi taimekaitsevahendit kasutada, see on nüüd suureks löögiks meie põllumeestele Baierimaal härra Flanagan, üks minut palun. Uh, suur tänu, see oli väga huvitav. jah, on täitsa mõttekas omaenda valgukultuure toota, kuidas me seda täpselt teeme, see muidugi saab näha, võib-olla väljakutseid esitav, aga ma arvan, et on vaja täpsustada ühte. E, e, see üks proteiin ei tarvitse olla teisega väga sarnane, kui räägitakse selleks, et sooja asendada hernestega siis ei ole sarnaste asjade asendamisega tegu, sest sooja puhul on keerukad aminohapped, mida hernestes ei ole. nii et on vaja siis hüvitada need teiste valkudega, mis puudu jääb. Need valgud, mis oleksid sama tõhusad kui sooja, kas teil on näiteid selle kohta, tuda lupiinist räägitakse? aga milliseid siin veel on? herneproteiin, hernevalk ei ole sama hea kui sooja oma. härra Puda, palun. suur tänu, teen lühidalt, tegemist on teemaga, mida me oleme pikka aega arutanud tegemist on reaalsusega, mida ei saa ignoreerida. meil on vaja Euroopa Liidu tasandil rohkem valgurikkaid põllukultuure, aga samas peame arvesse võtma ka seda, et hiljuti oleme öelnud, et siin on teatud piirangud, äh, takistus, mis puudutab sooja tootmist ja see puudutab temperatuuri, mida on vaja selleks, et kõrge kvaliteediga kultuure saada. kõikides liikmesriikides ei ole vajalik kliima, et soojad kasvatada. kas seega ei oleks parem, kui äh, kumi, komisjon ütleks, et need liikmesriigid, kellel on vastavad klimaatilised tingimused sooja tootmiseks peaksid äh, saama teatud motivatsiooni osaliseks sest ei saa ju äh, põllumajandustootjatele öelda, et Euroopa Liidus äh, toetame me importi ja see ei ole vastuvõetav. suur tänu ja nüüd annan sõna teile, lugupeetud minister ja, ja härra direktor. aitäh, üritan vastata lühidalt, nii lühidalt kui vähegi võimalik kõigepealt pean vastu vaidlema. me eksitame kõike juhul, kui me räägime ainult soojast. see ei puuduta siin deklaratsioonis mitte ainult soojat, vaid tegemist on uue äh, valgu deklaratsiooniga. kui me keskenduksime ainult soojale, siis oleks meie võimalused palju piiratumad ja me ei suudaks teisi riike veenda äh, et importsoojat on võimalik teiste valgurikaste kultuuridega asendada, see on põhieesmärk. ning äh, kui vastata teie küsimustele ühe äh, vastusega, siis meil on vaja leida äh, võimalused, spetsiifika, mis on seotud iga piirkonnaga. mõnes kohas on tegemist äh, alfalfa, teises kohas lubiini või hernekasvatusega, mis oleks sobivaks kultuuriks. aga selle deklaratsiooni eesmärgiks on meie teadmised kokku tuua Euroopa Liidus, teadussuutlikkus kokku tuua selleks, et vältida kliimaprobleeme sooja tootmisel näiteks äh, varasemalt oli meil võimalik soojat toota ainult kõige lõunapoolsematel äh, piirkondadel meie riigis, aga nüüd on edukaid sorte, mida on võimalik ka põhjapiirkondades kasvatada. loomakasvataja halb õnn on see, et äh, sooja on äh, väga sobiv äh, valk äh, loomadele, aga me peame käsitlema teemasid ka selles osas, kuidas loomavalku loomakasvatuses taaskasutada mis on puudu ja ka nendest põllukultuuridest ja me oleme, suudame tegutseda väga aeglaselt, juhul kui me ise ei pinguta, aga kui me jõupingutused liidame, siis on meil veel palju ära teha. aga nüüd palun, härra direktor. jah, ma tänan. jah, esma äh, joones me oleme tähtsamaid asju täna arutanud. tähtis on, et põllumehed pakuksid ka mitte ainult soojad, vaid ka lupiine, samuti põlduba ja herneid, tähendab laiu kultuuride valikut ja me oleme juba aastaid äh, koos taimearetajatega ja kasvatajatega sellest rääkinud. nüüd, äh, mis puudutab külvikordasid, äh, siis valgukultuurid ei ole olnud eriti edukad konkurentsis, nii et me peame mõtlema, et, et kuidas ikkagi äh, Äh, mitte ainult külvi korras, vaid ka äh, laiemalt mm, kasutada neid liblikõielisi. aastal kaks tuhat kümme me otsustasime, et üldjoontes Saksamaal äh, me seome omavahel kultuurid, aga nüüd me ei saa seda enam teha. nüüd, mis puudutab toodete ohutust ja läbipaistvust, jah, Saksamaal paljud tarbijad tahavad, et et eh, loomsed saadused oleksid toodetud kodumaise sööda põhjal ja sooja, mis tuleb Brasiiliast või Ameerikast. Eh, jah, praegu on suureks konkurentsiks ja me saame seda eh, konkurentsi toetada ainult osaliselt ja mitte täielikult, aga tähtis on ka, et me hakkaksime juba praegu mõtlema jätkusuutliku tootmise ja sertifitseerimise peale nende toodete puhul. tähtis on, et meil oleks Euroopa raamistik, et oleks võimalik suuremat pinda toetada. suur tänu, lugupeetud minister, lugupeetud direktor me palume, et äh, meil oleks võimalik erinevates keeltes saada need, eh, see deklaratsioon ja küsimus on nüüd, kas eh, raportöör soovib lühidalt midagi lisada? jah, ma sooviksin omalt poolt lihtsalt tänada sõnavõtjaid, kes eh, andsid meile väga huvitavat teavet ja loomulikult ei ole küsimus ainult soojas, vaid ka teistes liblikõielistes ja on vaja lähtuda kliima ja teistes äh, tingimustest. meie eesmärk on tagada täiendavus äh, liikmesriikide lõikes, aitäh! suur tänu kõigile! ja nüüd läheme kiiresti edasi järgmise päevakorrapunkti juurde nagu teate, siis komisjon on valmistamas ette iga-aastast aruannet, mis puudutab ähm, äh, mis on, tegemist on kaks tuhat kuusteist aasta tegevuse aruannet ÜPP tulemislikkuse osas. tegemist on raportiga, aruandega, mis on väga oluline meie hulgas on äh, pea, põllumajandus peadirektoraadi peadirektor Hersi Bogdan ja Pleva ja anname talle sõna, ta oli valmis äh, siia tulema selleks, et rääkida üldjoontes sellest äh, kaks tuhat kuusteist aasta tegevusaruandest ja ÜPP tulemuslikkust. suur tänu, härra peadirektor, ma näen, et te olete oma delegatsiooni keskel kaugel ehm, istet võtnud, äh, see ei tähenda, et äh, oma deklaratsiooniga meist kaugeks jääte, tegemist on meile südamelähedase teemaga, aitäh! aitäh, lugupeetud esimees, parlamendisaadikud, tõesti istun teist eemal, aga Agri peadirektoraat töötab siiski agrikomisjoniga väga lähedases koostöös ning loodan, et see jääb ka nii edasistel aastatel. mul on väga hea meel, et mul on võimalus esitleda äh, põllumajanduskomisjonile meie iga-aastast tegevusaruannet aasta kaks tuhat kuusteist kohta. aastal kaks tuhat kuusteist, mida aruandes käsitletakse, oli hinnatud poliitika mõju. minu eesmärgiks ei ole esitleda tervet dokumenti, tegemist on väga üksikasjaliku ning mahuka dokumendiga. esit-, mis hõlmab kõiki ÜPP üksikasju aastal kaks tuhat kuusteist ning Agri peadirektoraadi tegevust. keskenduksin teatud elementidele, mis on rohkem seotud Euroopa lisandväärtusega meie poliitikas. see on väga ajakohane aruanne, kuna väga palju räägitakse tulemustele keskendunud eelarvest, Euroopa eelarve, er-, eelarve piirangutest ning lisaks Euroopa väärtusest, mis on osa Euroopa Liidu tuleviku ning tulevase eelarve aruteludest. seega on see väga ajakohane teema. piirdun oma esitluses aastaga kaks tuhat kuusteist eh, ning sealsete elementidega, kuna aruandes käsitletakse ainult eh, poliitika arenguid aastal kaks tuhat kuusteist mõned elemendid, esiteks äh, kõige olulisem aastast kaks tuhat kuusteist, teiseks, mis on poliitika tulemused, praktilised tulemused seoses president Junckeri ähm, prioriteetidega ning tagatised äh, ÜPP kulude raames aasta kaks tuhat kuusteist, me kõik teame, mis siin ruumis, mis sellel ajavahemikul põllumajandussektoris põllumajanduslikus toidutööstuses toimus ning ka põllumajanduspoliitikas, sellegipoolest on oluline mainida, et viimase reformi rakendamine jõusid, jõudis aastal kaks tuhat kuusteist, sai tõelise hoo sisse, rohestamine oli kasutusel teist aastat, liikmesriigid võtsid kasutusele uue poliitika, veamäärad vähenesid uued maaelu arenguprogrammid olid kasutusel esimest aastat, eelarve rakendamine, eelarve kasutamine sujus juba üsna hästi. mõned näited nendest arengutest aastal kaks tuhat kuusteist üheksakümmend kaheksa koma üks protsenti kasutati ära otsemaksetest, aastal kaks tuhat kuusteist kulutasime, perioodil kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kuusteist kulutasime kuusteist miljardit eurot ähm, maaelu arenguprogrammide raames enam kui kuusteist protsenti, see on palju parem tulemus kui äh, niinimetatud EFSI toodete keskmine Euroopa struktuuri ja investeeringute, investeeringufondide toodetest, nende rakendamine jäi nelja protsendi raamesse. lihtsustamine delegeeritud ja rakendusaktide osas ning alusaktid, millega me töötasime, see tähendab Omnibussi eelmisel aastal sellega alustati, komisjoni algatus tuli siis välja, komisjoni ettepanek. Äh, mõned lihtsustavad elemendid, tuletaksin meelde kollase kaardi süsteemi, ähm, esmakordsetele rikkujatele, mis siis kasutusele võeti, see lihtsustab kasusaajate, põllumajandustootjate elu tunduvalt nüüd saab ka öelda, et meil õnnestus turukriisist edukalt üle saada sektoris. kasutasime ära eelneva aasta tööd, kaks abipaketti koostati, turuhinnad hakkasid taastuma. kokkuvõttes septembrist kaks, kaks tuhat kuusteist kulutasime miljard eurot äh, piimasektori ta-, äh, piimatootmise taastamisele. komisjon äh, lõpetas Zeta läbirääkimised Kanadaga, valmistame ette järgmisi samme toidutarneahela jaoks vastavalt soovitustele ning avaldatud on ka ÜPP lihtsustamise meetmed toidutarneahelast muidugi räägitakse komisjoni uue algatuse raames, aga see oluline osa ka Omnibusest tegeleb sellega. teised kaubandusläbirääkimised toimusid küll hiljem kui kaks tuhat kuusteist, aga selles kontekstis on oluline mainida ka Jaapaniga sõlmitud enneolematut kokkulepet äh, tänava juuni, juulikuus see lõpule viidi. jätkaksin tulemuslikkuse teemadega. kuidas on meie pol-, milline on meie poliitika mõju olnud tulemuslikkuse, äh, tähendab tule-, tulemusi, Euroopa Liidu lisandväärtust tõendid näitavad, et ÜPP on tulemusi saavutanud, nagu te näit-, näete siit slaidilt, siis põllumajandustoodete hinnad rohelise joonega esindatud on äh, praegu ligikaudu samal tasemel maailmaturu hindadega. milline on järeldus? Äh, milline võiks olla üks järeldustest äh, sellest joonisest? nimelt meie põllumajandussektor on konkurentsivõimeline, hoolimata sellest et me ei rakenda ekspordifonde. siiski meil on õnnestunud äh, piisavalt eksportida teistele turgudele. siit äh, slaidilt näete, et meie eksport äh, on, on tugev ning viimast, viimase seitsme aasta jooksul on see sektor kasvanud aastal kaks tuhat kuusteist oli selle mahuks sada kolmkümmend miljonit eurot. oluline on mainida, et aastal kaks tuhat kümme oli meil kaks koma kuus miljardit ehk nüüd meil on äh, siiski kaubandusbilanss positiivne, varasemalt oli see negatiivne see näitab, et äh, suur osa äh, Euroopa Liidu toodetest leiab ekspordituru. oluline on mainida ka, et kuus kümnest suurimast Euroopa äh, eksportijast on liikmesriigid, kuus, tegemist on kuue olulisema eks-, põllumajandustoodete eksportijaga slaidilt näeme, nagu ma juba ütlesin, Euroopa Liidu põllumajandussektor on konkurentsivõimeline ning turule suunatus, mis oli meie viimase reformi aluseks ning ka sellest eelneva reformi aluseks, on hakanud andma tulemusi tööhõive, tööhõive on muidugi väga oluline selles ajavahemikus, me soovime ju luua juurde töökohti, keskendume majanduskasvule, me teame, et põllumajandussektor, põllumajandussektor ne, o, hoiab neljakümmet nelja miljonit töökohta töö, nii põllumajandussektoris, toidutööstuses ja alamsektorites näiteks töötlevas tööstuses. tegemist on Euroopa majanduse jaoks väga olulise sektoriga ning mulle tundub, et kui me vaatame seda sissetulekut sel perioodil põllumajandustootjatel, siis me näeme, et äh, on kasvanud sissetulek aastast kaks tuhat kolmteist. täna suur osa sellest on seotud turumuudatustega. septembrist kaks tuhat viisteist on kasutusele võetud üle miljardi euro selleks, et tugevdada põllumajandustootjate sissetulekut, tootmise kavandamist vabatahtliku tootmisestaadi seotud toetuste kaudu, samuti on seda toetatud. kui me püüame hinnata, milline on meie poliitika mõju, siis muidugi tuleb tugineda hinnangus äh, näitajatele, meil on mitmeid äh, väljapoole suunatud näitajaid, ka tulemusnäitajaid, aga praegu me räägime poliitika näitajatest. üks olulisi elemente äh, just maapiirkondade tuleviku aspektist on põllumajandustootjate ligipääs lairibaühendusele ning alumine graafik näitab, et ligipääs maapiirkondade elanikel lairibaühendusele on paranenud suures osas ka tänu ÜPP toetustele üheksakümmend kolm protsenti maapiirkondadest on lairibaühendusega kaetud, see on üsna kõrge ühenduvus, aga muidugi madalam kui linnapiirkondades. aga kui me võtame arvesse ka äh, järgmise põlvkonna kiiremaid ühendusi, siis maapiirkondades on maha jäetud nelikümmend neli protsenti, on ainult ähm, selliste võrkude katvus loodetavasti see olukord paraneb, kui kasutatakse kõiki selleks olemasolevaid vahendeid, ka teiste fondide koordineerimine, näiteks äh, Regionaalarengu fond, ning me oleme ka lairiba äh, rakkerühma loonud selleks, et hinnata, millised Euroopa Liidu fondid on, äh, milliseid fonde on võimalik kasutada selleks, et suurendada maapiirkondade ühenduvust üks oluline vaatenurk, kuidas analüüsida meie poliitikat, eriti just väljaspool põllumajandussektorit. nimelt, millised on poliitika tulemused seoses keskkonnaeesmärkidega? oleme püüdnud olla võimalikult täpsed, töötada välja täpsed näit-, poliitika näitajad, mis võimaldavad aastate jooksul hinnata meie poliitikate mõju üks olulisi näitajaid on kasvuhoonegaaside heitmed äh, põllumajandussektorist. siit graafikust, graafikult näeme, et kasvuhoonide gaasi, kasvuhoonegaaside heited vähenevad. seda langust oleme näinud juba mitmete aastate jooksul, alates aastast tuhat üheksasada üheksakümmend kasvuhoonegaaside heitme, heitete vähenemine aastas üks koma kakskümmend kolm protsenti ligikaudu. seega on oluline seda ka mainida, kuna see on suur saavutus, mis on olnud võimalik, olgugi et Euroopa Liidu tootmine sektoris on kasvanud selle aja jooksul rohestamine, seda küsi-, see küsimus on tuttav parlamendiliikmetele, komisjoni liikmetele. ütleksin, et esialgsed tulemused rohestamismeetmete rakendamise kohta äh, on olemas, rakendamisperiood on küll üsna piiratud olnud ning põhjalikumad hinnangud rohestamise kohta tulevad järgmisel aastal. juba teame aga et, et seitsekümmend seitse protsenti Euroopa Liit, Euroopa maast äh, rohestamismeetmetega on kaetud. ökoloogilise kasutuse eesmärgiga maa-alad neliteist protsenti põllumaast ning muidugi vähendas ka koefitsiendi rakendamise järel, on see protsent madalam. aga mis puudutab põllumaad, füüsilisi hektareid siis, siis neliteist protsenti on hõlmatud. kakskümmend viis protsenti Euroopa Liidu põllumaast on äh, kaetud põllumajanduslike keskkonna- ja kliimameetmetega muidugi on olulisi arenguid tehtud ka mahepõllunduses. enam kui kuus protsenti põllumajandusmaast äh, on mahetootmise all. mulle tundub, et need tulemused näitavad meie poliitikate keskkonnamõju ning see keskkonnamõju on juba nähtav, aga muidugi tuleb kasutada kõiki võimalikke vahendeid selleks, et ära teha veel rohkem. selleks, et äh, ÜPP võimalusi ära kasutada kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks ning äh, et kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärgid oleksid samuti saavutatud. nagu me teame, on põllumajandus üks elementidest eh, COP kakskümmend üks kliimakokkuleppes. see on samuti väga suur väljakutse, mis meil veel ees seisab. Eh, aga on ees veel suuremad välja, suured väljakutsed, üks valdkondi on elurikkus praegu kättesaadavate näitajate alusel elurikkus endiselt väheneb ning see tekitab väga suurt muret avalikkuses. kritiseeritakse seda, et äh, meie poliitikatel ei ole positiivset mõju olnud. vee kvaliteet jõgedes on paranemas, põhjavee andmed näitavad et, et pärast aastat kaks tuhat viis on samuti eh, edusamme tehtud, mis võt-, võttes arvesse viidet eh, nitraatide muundumisel pinnase kihtides, kümme kuni nelikümmend aastat on see. pinnase kvaliteet see on samuti murettekitav valdkond. muidugi oleme uurinud oma poliitika mõju keskkonnale ja arvesse võtnud, et äh, olukorra hindamiseks on vaja ka kvaliteetseid andmeid äh, ning selleks on vaja kvaliteetseid näitajaid. samuti tuleb mainida, et äh, andmete kogumine, analüüs äh, on väga kulukas, mõned liikmesriigid, kes info kogumise eest vastutavad, äh, on majanduslike raskuste, raskuste aegu püüdnud vähendada neid kulusid, mis on seotud andmete kogumise analüüsimisega. eriti, mis puudutab pinnase teavet soovime selle, selle probleemiga tõstatada. kokkuvõtteks kõigile nendele edusammudele pean mainima ka midagi, mida ütlesin juba alguses, nimelt meie poliitikad on kokkuvõttes toiminud üsna hästi. poliitika tulemuslikkus äh, näitab ka vea, niinimetatud veamäär mis on pakkunud erilist huvi just erinevatele Euroopa Parlamendi komisjonidele, eriti just eelarve kontrolli komisjonile. veamäär on madal olulisuse määrale ligidal. seega, kui võetakse arvesse ka korrektiivide tegemise võimekust eh, ehk siis eh, korrektiive, mis on tehtud, kui me oleme tuvastanud mõne vea rahaliste vahendite haldamises liikmesriikide poolt. kui võtame korrektiivide tegemise võimekust arvesse, siis äh, võime väita, et enam kui üheksakümmend üheksa protsenti ÜPP rahadest kulutatakse eesmärgipäraselt. For the CAP we eh, viiskümmend seitse miljardit eurot ÜPP hõlmab aastal kaks tuhat, äh, kaks tuhat kuusteist veamäär on hinnanguselt kaks koma nelikümmend kuus protsenti äh, terve ÜPP peale. otsetoetuste äh, puhul on kaks protsenti veamäär ligikaudu ning otsetoetused, nagu te teate, on väga suur osa äh, eelarvest seitsekümmend kaheksa protsenti, seega tulemused on väga head. ning lõpetuseks no juba mainisin äh, finantskorrektiive ning äh, tagasimakseid äh, toetuste saajadelt, ehk siis see, mida me nimetame korrektiivide tegemise võimekuseks, see oli kaks koma null viis protsenti, see tähendab, et hinnanguline risk oli null koma nelikümmend kolm protsenti kulutustest, viiskümmend seitse miljardit, seega hinnanguliselt null koma nelikümmend kolm protsenti, sellest kaks, kakssada miljonit eurot ligikaudu minu arust on tegemist väga hea tulemusega, võttes arvesse, kui keerukas on ÜPP ning et me oleme rakendusperioodi algusetapis. probleemi tuvastamisel tuvastame veamäärad ning iga-aastases tegevusaruandes ne, nendele tähelepanu juhime, liikmesriigid äh, Eh, tegevuskava peavad ellu viima sellele vastavalt keskendudes nendele vahenditele, mille veamäär on madalam. me ei ole keskendunud eh, just finantskorrektiividele, kasutame kõiki võimalusi selleks, kõiki vahendeid, et liikmesriigid saaksid eh, ennetada kõrgeid veamääri, määrasid ma ei kulutaks aega kõigi nende elementide tutvustamisele, aga kasutame kõiki võimalusi ning see on andnud tulemusi. muidugi, kui poliitika oleks lihtsam kui praegu, oleks tulemused veel paremad, lihtsustamine annab edasise võimaluse veamäära vähendamiseks. tahaksin öelda et meil on mitmeid äh, vahendeid, ka ühtne järelevalve ja hindamisraamistik, tänu sellele on meil võimalik hinnata oma poliitika mõju, aga võttes arvesse ka suuri muudatusi, valmistume keskenduma tulemikus, tulemuslikkusele, aga seda järgmise programmiperioodi ajal, nagu te teate, siis üldine aruanne keskendub praegu sellele, kuidas liikuda nõuetele vastavuse kontrollimiselt tulemuste, tulemuslikkusele, me ei taha muidugi öelda, et nõuetele vastavus ei oleks oluline. aga selleks, et edaspidi poliitika oleks keskendunud rohkem tulemustele, peab, peame hõlmama selles meie poliitika põhivaldkonnad. tahan tänada teid, et andsite mulle võimaluse siin esineda ning vastan rõõmuga küsimustele, kui neid on, aitäh! Dziękuję bardzo. Otrzymaliśmy... Suur tänu. me saime väga palju kasulikku infot kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta tegevusaruande kohta, tuletaksin meelde, et see puudutab kaks tuhat kuusteist aega, eh, aastat, sellepärast et eh, ÜPP eh, rakendamine veidi viivitus, kaks tuhat kolmteist aasta sügisel võtsime vastu kõik meetmed ja kaks tuhat kuusteist oli tõesti esimene uus ÜPP äh, tulemusel toimiv aasta ja seda tuleb kindlasti arvesse võtta. head kolleegid ja nüüd olen valmis kuulama ära teie küsimusi ja üks minut äh, kõneaega ja viis minut, viis sekundit enne äh, kõneaja lõppu tõstan oma haamri. härra Anju, ühes, üks minut ei ole just väga pikk aeg siiski mitte härra Anja, vaid härra Tõnenu. lugupeetud peadirektor, jah. hea oli kuulda, et kõik läheb hästi. aga igal juhul tahaksin ma mõningaid asju uuesti välja tuua. Te ütlete, et me oleme väga hästi kriisiga toime tulnud, jah, me oleme sellega hakkama saanud aga mul on küsimus, kas teil on mingeid hindamiselemente selleks, et mõõta, kui palju põllumajandusettevõtjad on tegevuse lõputanud ja kaks programmi, millele te viitasite, see viis miljardit eurot, esimene faas oli täiesti ebatõhus ja kas teine faas öö, eh, tuleb samasugune määrust on äh, täiendatud selleks, et saavutada paremaid tulemusi. aga ma arvan, et äh, väita, et olukord on hästi kontrollitud, siis äh, on see nagu liialdamine. mis puudutab rohestamist, kas me võiksime saada täpsemaid andmeid selle kohta? nüüd Omnibussi tutvustamise osas kuuleme ka peatselt, aga praegu on küsimus selles, mis seda puudutab ja nüüd tõite meile välja mõned näitajad, mis ei ole väga julgustavad. näiteks töökohad äh, maapiirkonnas ja veel üks viimane küsimus mis puudutab äh, kontrolli faasi, millal see ühine raamistik käivitub? ja tekib küsimus, äh, kuidas ÜPP raames äh, suudetakse seda olukorda kontrollida, aitäh? head kolleegid, ma ei hakka kordama seda, mida ma juba ütlesin ja nii on meil võimalik aega kokku hoida, härra Losova. suur tänu, esimees ma vist nägin und, kui ma kuulsin seda, kui räägiti ÜPP tulemuslikust kaks tuhat kuusteist, peadirektor äh, ja põhimõtteliselt kaks talunikku päevas äh, tegi enesetapu ja väita, et tegemist oli heade tulemustega, siis tõesti on see parlament ja ÜPP häid tulemusi andnud. talunikel ei ole veel õiglast tasu Prantsusmaal ja ma loodan, et ma ikkagi ei kuulnud äh, selliseid väiteid. tegevuse lõpetamine, arvestades äh, neid, kes lähevad pensionile peatselt Äh, pensionid, äh, mis on äh, näljapajukid ja riikidepoolsed maksed on väga suurte viivistustega, laene on väga raske võtta, kõik see tegelikult halvendab olukorda, vähemalt Prantsusmaal. mul on kaks küsimust, kõigepealt mis puudutab tootjaid, kui palju meetmeid on võetud vastu äh, seoses kriisiga ja mis on rohestamise kulu maksjatele ehk siis liikmesriikidele, aitäh. härra Gniu, palun järgmiseks. ma üritan minutiga hakkama saada. ma tahaksin rõhutada, kui palju raha kõnelejad katkestatakse vist kas ma võin uuesti alustada, ma mõtlesin, et andsite mulle märku, et peatuda. tahaksin rõhutada, kui palju äh, raha on kõrvale pandud, ehk siis ÜPP vahendeid, mis on määratud liikmesriikidele, mille osas pea, äh, mille osas äh, direktoraat on otsustanud, et see raha tuleb tagasi anda otsetoetuste osas, on ohus seitsme aasta jooksul kaheksasada neliteist miljonit eurot, veamäär kaks protsenti sada kuusteist miljonit eurot aastas. komisjon väidetavalt on sellega rahul, aga kas ka maksumaksjad ka on? ja see graafik, mis te näitasite kasvuhoonegaaside vähendamise kohta, ainus viis CO kahte vähendada on äh, mitte künda, selleks on vaja glüfosaati, aga glüfosaadi osas ma mõistan, et komisjon on, on vastu panemas roheliste survele selle lubamise osas, aga juhul, kui see nii ei lähe, siis tuleb kõike seda arvesse võtta. proua Aguilera, üks minut, palun. suur tänu. ma tahaksin arutelu suunata teise valdkonda millest äh, peadirektor väga ei rääkinud, parlamendi äh, ametiaja alguses, meie ametiaja alguses ütles härra Juncker, et äh, et tehakse midagi tootjate jaoks, aga samas Omnibus on ainus reform, mida me näeme siin parlamendis, seega minu küsimus on järgmine kas äh, põllumajanduspeadirektoraadi osas on täiendavaid ettepanekuid ÜPP osas välja toodud äh, lisaks äh, Junckeri pakett? Te ei rääkinud bioma-, mahemäärusest ega ravimite määrusest. härra Juncker ütles, et õigusloomet vähendatakse, aga tegelikult on, on see nagu taks-, taks sealt ära kadunud kas tuleb mingeid täiendavaid äh, muudatusi ÜPP-sse lisaks äh, Omnibussile, seda me ei tea, aga ma tahaksin teada, mis see olukord on. novembris äh, komisjon teeb avaldusi seoses ÜPP reformiga, härra Hausling, palun. ja äh... jah, härra Preema, ma hindan teie tööd, aga pisuke enesekriitika kuluks teile ka ära jah, te rääkisite kakskümmend minutit, kui suurepärane kõik on ja kaks minutit ütlesite jah, et meil on pisikesed probleemid seal vee ja pinnasega. aga te unustate ära, et tegelikult põllumeestel on hoopis teistsugune tunne. Eh, kriis on möödas aga, aga kolmkümmend protsenti eh, ettevõtjatest oli, loobusid oma tegevusest möödunud aastal. ja et me oleme konkurentsivõimelised, siin ma võin öelda jah, aga aga ainult sellepärast nelikümmend kaheksa miljonit eurot läheb toetamiseks. nii et selle te unustate alati ära. ja konkreetne küsimus. Zetat te kiitsite jälle. jah, kolmkümmend tuhat tonni veiseliha, nüüd tuleb Mercosur üheksakümmend tuhat tonni veel veiseliha juurde Euroopa turule. kas see on ka hea uudis Euroopa põllumeestele või kuidas? või on see hoopis äh, ähvardus nendele, kes toodavad veiseliha Euroopas? ma tänan, härra Foss ütleb. minagi tahan öelda, et ma isiklikult hindan teid kõrgelt, aga sellele vaatamata ma pean ütlema ja ma ei korda üle seda, äh, et me elame vist erinevatel planeetidel. ja tahan küsida, et äh, see, miks asjad ei toimi miks eh, eile põllumehed valisid protestiparteid eh, Saksamaal parlamenti? jah, et eh, me anname X miljonit välja ja siis on põllumehed rahul jah, midagi jõuab pärale põllumeestele, te rääkisite bioloogilisest mitmekesisusest, aga see volinik on tegelikult hävitanud selle bioloogilise mitmekesisuse ja need liblikõielised, mida varem viljeleti, nüüd kaovad. nii et ma olen kakskümmend seitse aastat olnud põllumajanduses tegev ja nii põllumehevaenulikku poliitikat ei ole mina veel näinud Äh, meil on sotsiaaldemokraadist äh, tervishoiuminister, äh, tervishoiuvolinik, tema mõistab rohkem kui meie põllumajandusvolinik põllumajandust. oi-oi-oi, pan Flanagan. oi-oi-oi, ütleb esimees. härra Flanagan, palun järgmiseks. jah, Öeldakse, et äh, ebaviisakas on öelda, et ma hoiatasin teid, aga ma hoiatasin teid volinik Hogani eest. juhul, kui ole, veetsite teisipäevast neljapäevani eelmisel nädalal üritusel, kus mina käisin, siis te ei ütleks seda, mida te ütlesite, et kõik on suurepärane või isegi äh, kõige negatiivses versioonis kolmsada tuhat inimesi läks künnivõistlusele kolme päeva jooksul ja üks äh, talunik teise järel väljendas äh, ärevust ja muret selles osas, mis toimus. kas ma võin jätkata? mind ke-, katkestatakse. üks talunik teise järel väljendas muret äh, selle üle, et nad ei suuda hakkama toime tulla äh, ja, ja nad, äh, tütred ja pojad, kes kaasad olid, ütlesid, et ei ole mingit võimalust, et nad jätkaksid seda tööd ja üheks põhjuseks oli see, et kui raske oli võistlus, veelgi raskem on olukord seoses kaubanduslepetega nagu SETA ja nüüd ma tulen siia ja teie väidate, et tegemist on ühe hea asjaga. minge ja kohtuge talunikega, sest nemad tõesti äh, oleksid äh, hoopis teisel arvamusel, kui te kuuleksite härra Jaar. ma tänan, kaks küsimust, esimene küsimus puudutab valijate kvoote. jah, kas on võimalik siin mingit eh, ühtset süsteemi ette näha? ja teine, eh, bürokraatia vähendamine ja põllumehed ise Äh, ütleb, et bürokraatia ei ole üldse vähenenud ja maapiirkondades öeldakse seda ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi puhul mingisugust bürokraatia vähenemist ei ole toimunud. Äh, igatahes põllumehed ei tunne midagi oma turjal, et oleks paremaks läinud selles osas. Äh, sõnasoovijate nimekiri on nüüd läbi, äh, üks märkus, kui vaadata arve, siis järeldused on erinevad äh, võrreldes talunike järeldustega nemad äh, räägivad teistsugust juttu ja siin on vaja neid nüansse arvesse võtta. ja härra Jaar kindlasti väga hästi suutis äh, seda selgitada, sest tema rääkis reformist ja eelarvest juba pikka aega. kui rohkem keegi sõna ei soovi, siis kuulame, mida on öelda komisjonil. kas keegi soovib veel sõna? ei soovi ja seega annaksin ma nüüd komisjonile sõna vastamiseks erinevatele sõnavõttudele, palun. suur tänu, esimees. aitäh küsimuste ja märkuste eest ja ka kriitika eest ütleksin, et mulle jäi mulje, et te räägite poliitikast, mille on loonud keegi, keda me ei tea aga tahaksin öelda, et selle poliitika on kujundanud Euroopa Liit. ja vastab tõele, et komisjon valmistab ette ettepanekud ÜPP-s äh, raames äh, kaasseadusandjaga, aga poliitika lähtub kokkuleppest äh, nõukogu, parlamendi ja komisjoni vahel seega ma arvan, et te teate väga paljusid elemente, mida praegu nii tõsiselt kritiseeritakse, lepiti kokku kaks tuhat kolmteist aastal ja ma olin vist isegi kohal nendel aruteludel ja ma tean, et saavutati kompromiss. nüüd on meil poliitika, poliitika nagu ta on ja on ka õiguslik raamistik ja poliitika rakendamine on liikmesriikide vastutusalas. ja loomulikult liikmesriikidel on teatud võimalusi sisse tuua täiendavaid reegleid, mis vahetevahel ka aset leiab, eriti seoses maaelu arenguprogrammiga. tahaksin selles osas selgelt äh, välja öelda, ma olen valmis kriitikat kuulama aga samas tuleb arvesse võtta seda protsessi ja kes on selle poliitika autoriks. me ei saa oma vastutuse eest põgeneda ja komisjon üritab välja tuua objektiivset pilti, lähtudes kokku kogutud teabest ma ei ole entusiastlik ja ma ei ütle, et äh, tegemist on suurepärase saavutusega, ma ei väitnud midagi sellist, ma ainult kasutasin dokumenti, mis on kogutud lähtudes liikmesriikide poolt edastatud teabest ja see on kokku koondatud ja nagu öeldud, siis me lõime hindamissüsteemi äh, ja me oleme kohustatud aru andma selle kohta, kuidas poliitika toime tuleb. meil on parlamendi poolt vaja heakskiitu meie kulutustele, seega me ei saa lähtuda emotsioonidest ja toetada midagi, meil on kohustus kõiki neid aspekte tutvustada, tahaksin öelda objektiivsel viisil, ilma emotsioonideta ja selle, see oli selle dokumendi eesmärk ja siin ei ole mingisuguseid poliitilisi elemente. siin ei ole poliitilist hinnangut, siin on ainult hinnang lähtudes arvudest, mis on kokku koondatud, ma olen teiega täiesti nõus, koondarvud äh, tingimata ei näita iga piirkonda või valdkonda eraldi täpselt ja me ka teame, millised on raskused, millega tootjad äh, erinevate toodete osas, mitte ainult piimavaldkonnas, aga ka teistes valdkondades silmitsi seisavad oma igapäevatöös. samuti me teame, et poliitika on väga keeruline ja sellepärast selle ametiaja algusest volinik Hogan tõi äh, lihtsustamise ees põhiteemade eesotsa ja me oleme suutnud saavutada üht-teist tänu delegeeritud ja rakendusaktidega. ma mainisin kollast kaarti, ma ei maininud teisi elemente, me teeme koostööd liikmesriikide ja makseasutustega selleks, et vähendada veamäära ja lisaks leida eh, põhjuste käsitlemine, et vältida veamäära täkkimist ja kui kontrollisüsteem on kõrge kvaliteediga, siis on võimalik kontrollide arvu vähendada. meil on konkreetseid tulemusi kaks tuhat viisteist aastal, kaks liikmesriiki, Itaalia ja Taani, suutsid ähm, kontrolle vähendada viielt protsendilt ühele protsendile. see võimalus on kõikidel liikmesriikidel, kahekümne kaheksas neist olemas. et edusamme näidata, siis jah tegemist ei ole mingisuguse roosilise olukorraga, siis sellisel juhul oleks meil sama kvaliteetne kontrollisüsteem kõikides, et vähendada kontrollimäära, sest see võimalus on kõigil olemas, viielt protsendilt minna ühele protsendile, aga edusammud on astutud järgmisel, eelmisel aastal viisteist liikmesriiki otsustasid kontrolle vähendada viielt ühele protsendile see on lihtsustamine või siis hooletus. meie arvates äh, on see märkimisväärne, aga me ei saa lihtsalt kritiseerida kõike põllumajandusega seotud ja üldise õhkkonna huvides ÜPP tulevikku ja eelarvet arutades on see oluline. sellepärast ma leian, et me peame lähtuma faktidest mis puudutab piimakriisi, siis me teame, et oli väga palju eh, isiklikke tragöödiaid, aga selle kohta meil andmed puuduvad. mida komisjon tegi? me üritasime seda teemat käsitleda ja seda vältida, sellepärast üks ühe miljardiline pakett keskendus selleks, et leevendada põllumajandustootjate elu, kellel olid äh, likviidsusprobleemid, äh, selleks et aidata neil ka spetsialiseerumist muuta tootmises, et tõesti vältida äh, talude pankrotti, see oli meie eesmärk ja ma ei saa öelda, et kõik on küll saavutatud, aga vähemalt ei ole meil hetkel, on meil näitajad nagu hind, piima hind, mida talunikele on makstud ja keegi ei saa vastu vaielda, et hind on nii, nagu ta oli kaks tuhat kuusteist või kaks tuhat viisteist alguses. väga suur vahe on selles, kui talunikud said kolmkümmend viis, kolmkümmend seitse eurosenti liitri eest, mitte kakskümmend neli või kaheksateist, üheksateist senti, nagu ta oli umbes aasta tagasi. jah, küsimus on selles, millele me keskendume kui me keskendume sellele, et midagi positiivset ei ole toimunud, siis ka see võimalus on olemas, aga ma ei taha, et mind süüdistatakse selles, et ma räägin äh, fantaasiamaailmast, nii see ei ole. olukord ei ole fantastiline, aga me peame pingutama selle nimel, et see paraneks. lisaks räägite sellest, kui palju makseasutus see piimasektori haldamisest maksis, mul ei ole neid äh, näiteid, aga aast-, aruandes on äh, arvud selle kohta, kui palju ametivõimud kulutasid kogu ÜPP haldamise peale. ja see on madalam kui viis protsenti ÜPP kulutustest eelmisel aastal, kui ma nüüd õigesti mõistan, oli see neli koma seitse protsenti kogu kuludest väga keeruka äh, poliitika elluviimise osas. mul ei ole täiesti selgeid, äh, selget arusaama, mida inim-, liikmesriigid kulutasid piimasektori haldamise kohta, sest äh, on liikmesriike, kus on väga palju tootjaid, teistes, kus on neid vähem öelda, et meil on hea meel, et äh, veamäär on kaks protsenti ja raha läheb tagasi Euroopa Liidu eelarvesse, jah, väga hea oleks, kui veamäär oleks nullilähedane, veamäära ei oleks üldse, aga see on ideaalne olukord. aga kui vaadata ajalugu, varasemaid aastaid siis ei ole sellist olukorda olnud, kus veamäär oleks olnud nii madal, kui ta praegu on. materiaalsuse üle, määr on kaks protsenti, kui veamäär on kaks protsenti või vähem, siis see tähendab, et rahade haldamise üle on väga hea kontroll. ja meid süüdistada, et kõik nende jõupingutused, see ei puuduta minu, meie süüdistamist, vaid liikmesriikide äh, liikmesriikide aktsiaasutuste ja teiste asutuste süüdistamine, kes on suutnud selle sammu, sammuni jõuda, selle taga on väga palju tööd makseasutuste, sertifitseerimisasutuste, ametivõimude, aga ka talunike poolt, et sellise veamäärani jõuda ja loomulikult on lihtne väita, et see on mingisugune fantaasia valdkonnast ja reaalsusest irdunud. ei, ma ei ole reaalsusest irdunud aga me näitame trende ja trendid on sellised, et vaatamata sellistele suurtele väljakutsetele me teame positiivseid ja negatiivseid külgi, siis veamäär ei laienenud ja loodetavasti ei ole kaks tuhat kuusteist aasta eelarve heakskiitmisele ka probleeme, sest see on käivitumas, vaatamata sellele, et me selle keerulise meetme rakendasime ma olen valmis äh, kriitikat vastu võtma oma ja oma peadirektoraadi osas, aga ma tahan selgelt välja öelda, et faktid on erinevad kui mõningad süüdistused, mis te meile suunate. ma ei taha hakata teistesse valdkondadesse laskuma, sest ma kardan, et esimees katkestab mind peatselt, tahaksin mainida ainult seda, Mercosur, millele viidati, andke andeks, Mercosur ei puudutanud isegi tundlike toodete eh, teemad, mainisin setab mitte sellepärast, et väljendada oma emotsioone seta osas, vaid lihtsalt eh, fakti, et seta jõustus. ja et eh, selgelt välja öelda, jah, siin on see veiseliha teema, aga te unustate, ma ei tea, miks et äh, need on ka, puudutavad ka piimat ja, ja juustutooteid ja võib-olla on see Euroopa tootjatele kasulik. ma tean, et äh, igal juhul on palju muid teemasid, lihtsustamine, omnibus ja meil on äh, vist võimalus seda teemat käsitleda tulevastel kordadel lühidalt öeldes me üritame seda mainitud teemat äh, lihtsustamist arvesse võtta ja vähendada bürokraatiat äh, talunikele omnibusiga osaliselt ja ka teatises, äh, mis käsitleb ÜPP lihtsustamist pärast kaks tuhat kakskümmend aastat ning teatis millest volinik on juba märku andnud, tutvustatakse avalikult selle aasta lõpuks. suur tänu, esimees, vabandust, et kõigile küsimustele vastanud, aga kindlasti oli tegemist väga stimuleeriva aruteluga, aitäh. jah, tõesti, tegemist oli väga kasuliku aruteluga, suur tänu teile, härra peadirektor, aitäh komisjoni esindajatele siin aruanne näitab arve ja arvude analüüs näitab teatud tendentse. ja oluline on see, et liikmed saavad tõstatada ka keerulisi ähm, probleeme. meie saame infot otse talunikelt ja me kuulame, mida nad äh, meile ütlevad ja me näeme, mis on need tendentsid Teie ütlete meile ühte, aga piirkondades ja tootjate hulgas näeme me hoopis teistsugust olukorda. aga muudatused osas peab tõesti äh, sõrmed risti hoidma, sest paari aasta pärast võib-olla ütleme, et jah, et küll kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist olukord oli alles hea. me peame lootma, et olukorrad ei, et olukord ei liigu vales suunas nüüd on meil see tegevusaruanne, me saame sellega tutvuda ja seda pikemalt käsitleda. aitäh komisjonile ja peadirektorile, lähme viimase päevakorrapunkti juurde, see puudutab eh, liidu üldterve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ja kuulame ära kolleegi härra Tessi ülevaate kolmepoolsetelt kohtumistelt, palun härra Tess. teen lühidalt koordinaatoritena andsin teile märku, mis puudutab energiateemat, ma tahtsin seda teemat tõstatada, aga nüüd aega ei ole ja ma ei tea, igal juhul see olukord ei äh, sobi väga hästi ja kui see taotlus esitati, siis see näitab, et on teatud äh, ebakõlasid ja mul on väga kahju sellest. aga siiski ma leian, et eh, ei ole õige, et mu kolleeg ja minu fraktsioon sellisesse olukorda satub. hea kolleeg ma üritan alasti arvesse võtta kõikides oma vastutes ja väärikalt suhtuda nii siin kui ka Strasbourgis. ja iga kord üritan ma arvesse võtta erinevaid tegureid ja toetan arvamuste vahetust ja diskussiooni ja pärast kirjalikku äh, vahetust, mis ma saatsin härra Denanole ja mida teie ka tõenäoliselt koordinaatorina nägite. ja pöördun ka härra Tessi poole, lisaks härra Denanole. ma arvasin, et sellest lähtuvalt igal juhul pingutasin selle nimel, et teile olukorda selgitada ja palusin teil üles näidata mõistmist ja nagu ma ütlesin, siis me tuleme selle teema juurde tagasi ja ma ka täpsustasin, et juhul, kui minu vastus ei ole piisav, siis on teil võimalus see teema tõstatada ja meil on võimalik hääletada selleks, et selle teema hääletamine omakorda edasi lükata lähtudes härra Denanost ja tema fraktsioonist äh, oleme me läinud liiga kaugele teatud teemades, teatud elemendis, mis nende arvates ei ole põllumajanduskomisjoni, vaid pigem keskkonnakomisjoni pädevuses. ja kui see on nii, siis igal juhul on tegemist arvamusega, mida me koostame ja pädev komisjon võib selle meie arvamuse kõrvale jätta, aga me lihtsalt tahtsime oma vaatenurka tutvustada küsimustes, milles meil sada protsenti pädevust ei ole, aga me tahtsime anda oma arvamuse pädevale komisjonile selleks, et näidata meie suhtumist ja te saate veel kord sõna ja pärast seda räägime Omnibussist palun. jah. probleem, mis tõstatus, et meie variraportöör ei saanud üldsegi sõna nende muudatusettepanekute osas, tegemist on formaalse probleemiga ja kui meil on selline uus lähenemine komisjonis kui meil on raportöör ja variraportöörid, siis kõige vähem on ära kuulata variraportööride äh, töö käigus, me ei ole alati kõik ühel meelel, aga me austame üksteist. minule näitab see austamatust ja sellepärast ma tahtsin seda teemat rääkida. me peame, vastutame oma liikme ees ja ma saan aru, et kui te sellega nõus ei ole, aga põhimõtteline küsimus on see, mida ma tahtsin tõstatada, mis puudutab seda protseduuri, aitäh. hea kolleeg ma võtan arvesse teie seisukohta. raportöör peab arvesse võtma ka teiste arvamust, selles osas oleme täiesti nõus ja nüüd Äh, anname me kõigepealt sõna koordinaatoritele või koordinaatorite asendajatele ja koordinaatorite koosolekus äh, tuleme tagasi selle teema juurde ja te saate sõna selleks, et taaskord seda teemat käsitleda, et tulevikus äh, sarnaseid probleeme enam ei tekiks kui teile jäi halb mulje sellest äh, koordinaatoril või, äh, või teie fraktsioonil tervikuna, ma vabandan selle eest, aga me ei suuda alati tööd teha nii, nagu me plaanime, aga nüüd lähme järgmise päevakorrapunkti juurde ja vabandan, härra Tess, pärast teie sõnavõttu enam arutelu ei ole, see on ainult äh, infopunkt. suur tänu tahan ühe märkuse teha, et kuidas te olete nüüd ohjanud seda koosolekut. meil on niivõrd tähtis teema siin praegu, me peame rohkem aega tulevikus selleks ette nägema, ei saa nii olla, et ma lihtsalt ühe minuti saan kõneaega ja siis arutelu ei toimugi, on vaja paremini asjad korraldada, et niivõrd tähtsad teemad omaksid piisavalt aega. ma teen lühidalt jah, kaks triloogi viiendal juulil ja seitsmendal septembril toimusid ja terve rida tehnilisi kohtumisi. väga kahetsusväärne on see, et mõlema kolmepoolse ajal nõukogul ei olnud veel positsiooni ja see on halb, kui istutakse laua ümber ja kui nõukogu kogu aeg ütleb, et me ei ole neil positsiooni. ja eh, kahekümne seitsmendal toimub veel järgmine eh, kohtumine, kus me saame läbirääkimisi pidada ja nüüd on eh, juba olemas ka positsioon vahepeal nõukogul. nüüd erinevast fraktsioonide kolleegid ja erinevatest riikidest eh, kolleegid on väga erinevaid ettepanekuid teinud. igatahes mina kavatsen sellele vaatamata kindlakäeliselt parlamendi seisukohti edasi kaitsta ja tähtis on ka, et noored põllumehed oleksid tulevikus paremini eh, reguleeritud. ja ma arvan, et mõned asjad saab jätta ka liikmesriikide pädevusse. nüüd eh, me otsustasime maaelu arengu vallas, et eh, uue regulatsiooniga hakkab tegelema juba uus koosseis ja nüüd horisontaalne määrus, siin me oleme tublisti edasi liikunud. komisjon tahab siin poliitilise deklaratsiooni teha ja mina arvan, et koos variraportööridega võtame selle kriitiliselt vaatluse alla, sest poliitilised deklaratsioonid ei ole mingi lahendus meil on vaja konkreetseid lubadusi täpselt, mis tulema hakkab. ja nüüd see ühtne turukorraldus, siin on veel palju vaja ära teha. parlamendi nõuded eh, on nõukogule teada. Eh, me kutsume üles komisjoni eh, õiguslikku raamistikku välja pakkuma ka toiduainetega varustamise ketis ning äh, on seda vaja neid küsimusi käsitleda koos konkurentsivolinikuga. loodame, et komisjonilt tuleb sellekohane ettepaneku ja meie meeskond on kaitsnud parlamendi seisukohti. nüüd järgmistel kohtumistel on vaja tähtsad poliitilised prioriteedid meie jaoks kolmepoolsetel läbirääkimistel kindlaks teha ja koos variraportööridega ma arutan need prioriteedid läbi ja paraku komisjon äh, lihtsalt äh, on väga negatiivne. Äh, parlament samas on otsuse langetanud suure enamusega ja me ootame ikkagi komisjonilt, et nemad ka nüüd tulevad parlamendile vastu. meie oleme ju demokraatlikult valitud rahvaesindajad ja mitte komisjon ei ole seda. komisjon peab lihtsalt ellu viima seda, mida parlament ja nõukogu koos otsustavad nii et meil on üht-teist veel siin ees seismas, aga ma olen päris kindel, et me saavutame tubli tulemuse. ma loodan, et komisjon siiski mõistab, et parlamendi nõudmised vajavad rahuldamist. E, suur tänu, head kolleegid ma võtsin arvesse selle teave kolmekordsete koht-, kohtumiste kohta, läbirääkimiste kohta, tegemist on kompleksse teemaga, see mõjutab ähm, otseselt ähm, põhiõigusakte ja siin on vaja kindlasti arvesse võtta komisjoni ja nõukogu ja üritada saavutada kompromiss viimase triloogi käigus on väga palju lubadusi antud, tehtud on väga palju tehnilist tööd härra Tessi ja komisjoni vahel. me loodame, et lootsime, et me oleme suutnud edasi liikuda paljude asjadega ja loodetavasti kolmapäeval realiseerub see kõik, sest äh, esmaspäevas ehk komisjoni jooksul ehk siis toimub hääletus, aga me igal juhul tahaksime teile häid tulemusi edastada. meil on tõlge kuni üheksateist null nullini, härra Takula on sõna soovinud ja ma annan talle sõna, kuna ta siin koosolekul täna veel sõna ei ole saanud. üks minut, härra Takula, palun suur tänu, esimees. teen väga lühidalt. soovin tänada kolleeg Tessi ja teisi selle keerulise töö eest ja kui ma minutis, minutiga see kõik kokku võtan, siis soovin välja tuua kaks aspekti. esiteks, need ettemaksed ähm, maaelu toetuste osas on raskes olukorras talunikele väga tähtsad ja need on vaja taaskord äh, välja tuua. ettemakse äh, peab saama ka tulevikus maksta, lähtudes äh, varasemast ajakavast ja teiseks äh, püsirohumaad, väga oluline on see, et kohus on andnud selle kohta lahenduse, millele talunikud on asjatult niitnud püsikarjamaasid selleks, et toetust saada ja seal on antud ka paindlikkust tootmissuundade vahendamiseks, näiteks Äh, piimatootja, kes vajab äh, heina äh, söödaks ja nii edasi. kui see oleks liiga keeruline, siis seega kaheksasaja kolm muudatusettepanek on väga oluline, aitäh raportöörile, üritasin nüüd minutiga hakkama saada ja sain praktiliselt oma kõne ära tehtud. aitäh! head kolleegid, nagu te teate, siis härra De Castro töötas raporti esimese osa kallal. tema on esimene asepresident ja seetõttu palusin tal teemat juhtida, sellepärast et ta tunneb seda teemat väga täpselt ja ma tahtsin, et ta saaks osaleda mõttevahetuse ja see on justkui meil oleks kaks raportööri kellel on äh, täielik juurdepääs sellele, mis toimub ja anda meile oma ülevaade ja proua Aguilera üks minut <clears throat> eh,. Muy brevemente, presidente, pero no. ma teen väga lühidalt eh.... teen väga lühidalt. ma ei tahtnud üks asi ära ununeks, nimelt see, mis koordinaatorid eh, välja pakkusid oma kohtumisel. nimelt tuunitoot-, äh, USA on impordi äh, keelustanud Euroopa Liidus, nad ütlevad, et toetused, mis oliivitootjatele makstakse, moonutavad konkurentsi nii et toetused, mis lähevad ÜPP kaudu, on nüüd kahtluse alla seatud USA-s. aga see mõjutab äh, mitte ainult seda tootekategooriat, vaid ka teisi mm, tooteid. kas me saame selle kohta mingisuguse arutelu maha pidada ja sellest teavitada? <laughs> see USA protektsionism on vastuvõetamatu. ma tänan. jah, me oleme olnud põllumajanduse ja kaubanduse peadirektoraadiga selles küsimuses ühenduses ja nad tulevad meile järgmisele kohtumisele, et teha ettekanne selle kohta. üheksandal ja kümnendal oktoobril äh, tuleb nendelt kuulamisele ettekanne see on siis äh, oliiviõli kohta. kuulame siis. suurepärane, tahtsite vastust, siis saite vastuse. ja lõpetuseks aitäh kõigile. esimees tänab lahkelt ka tõlke pool tundi täiendavat koosolekul, sekretäriaat planeeris kõik selle väga hästi, suur aitäh kõigile ja head õhtupoolikut!